Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi ritengo. tere päevast kõigile, me oleme natuke hilinenud ja sellepärast ma tahaksin alustada meie istungiga. ma tervitan kõiki, tervitan meie komisjoni liikmeid ja eelkõige tervitan meie kolme kandidaati. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. kui vastuvõtjaid ei ole, siis äh, loeme päevakorra kinnitatuks. nüüd äh, äh räägiks äh, menetlusest i membri del Parlamento europeo. koosolek on lahtine kõigile, avatud kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada nelikümmend. petitsioonide komisjon sai Euroopa Ombudsmani ametikohale kuus äh, avaldust, aga kolm äh, nendest üksnes osutusid kriteeriumitele vastavaks ja täna me siis kuulame neid kolme kandidaati tähestikulises järjekorras ja kõigepealt kuulame Viktoria Bottoli, siis Nikiforost ja Mandorust ja siis äh, Pierre-Yves Monetti. iga kandidaadi jaoks on ette nähtud üks tund, ta saab äh, ennast tutvustada ja vastata saadikute küsimustele pärast esimest veerandtundi, kus iga kandidaat äh, saab võimaluse ennast tutvustada toimub esimene küsimuste voor. ja eh, ma siis eh, annan saadikutele sõna vastavalt Tomti meetodile ja eh, lõpus on siis ka veerand tundi ette nähtud vaba mikrofoni jaoks petitsioonide komisjoni portaalis juba päev, on juba tükk aega olnud äh, teave kandidaatide kohta, nende kandidaatide kohta, kes osutusid kriteeriumitele vastavateks, kui ka teiste jaoks, seal olid äh, kandidaatide eluloogid äh, ja vastused küsimustele. me alustame praegu kuulamist, aga me oleme juba saanud äh, teavet siis eelmenetluse käigus äh, kandidaatide kohta. tänase kuulamise lõpus äh, meie komisjon annab oma arvamuse ja see arvamus esitatakse parlamendi juhatusele ja siis toimub äh, ombudsmani valimine. kui äh, selle kohta ei, ei ole küsimusi, siis alustame kuulamisega ja ma paluksin esimesel kandidaadil, härra Vittorio Bottolil ennast tutvustada. okei okay., non c'è <laughs> sì sì, sarà per arrivare, non ha rinunciato <laughs> sì ta kindlasti kohe saabub, ta ei ole loobunud kandideerimisest, ta just saabub. Allora, gli diamo qualche minuto per accomodarsi. me anname talle paar minutit aega, et saaks äh, istet võtta ja ma kordan veel kord, et äh, härra Botoli saab võimaluse ennast tutvustada veerand tunni jooksul ja pärast seda esitavad äh, komisjoni liikmetele küsimusi. palun, härra Botoli, teil on sõna. austatud äh, esinaine, austatud äh, petitsioonide komisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle suurepärase võimaluse eest pärast esimese valiku läbimist teie ees esineda. ma täiesti teadlikult teen oma sissejuhatuse lühidalt. minu kogemused on näidanud, et debatt on kõige tõhusam moodus erinevaid teemasid selgitada, teemasid, mille teie olete valinud selleks, et paremini hinnata seda isikut, kes siin teie ees on. see on parim moodus äh, anda teile võimaluse käsitleda neid teemasid, mis teie arvates on äh, tähelepanu väärt. inimõiguste ajalugu on teema, mida ma oma õpi-, üliõpilastele õpetan ja teie Euroopa Parlamendi liikmed ja petitsioonide komisjonide liikmed olete väga tuttavad inimõiguste kaitse mitte juriidilise küljega, mida iseloomustab iseseisev, kergesti ligipäästav kontroll avaliku halduse üle minu kogemused seoses teemavaldkonnaga on teile tuttavad, teil on minu elulugu olemas ja asjaolu, et ma olen siin täna teie ees, tähendab, et te olete minu eluloo heaks kiitnud. kui teil on mingisuguseid täpsustavaid küsimusi, siis äh, olen ma valmis teile kohe vastama. lisaks sellele olen ma teile kirjalikult äh, vastanud täpsustavatele küsimustele asjakohastel teemadel. minu vastused kajastavad minu prioriteete, mis võimaldavad ombudsmani teenust parandada. sealt selgub, kuidas mina tahaksin ombudsmani ametiposti muuta võimalikult nähtavaks. kuid on ka põhimõtteliseid küsimusi, mis peavad jääma alles. inimõiguste ametlik tunnistamine, mis on kõikide liikmesriikide põhiõigustes, põhiseadustes sees, ei ole piisav selleks, et tagada inimõiguste täielik kaitse. tegelikult, kui me räägime inimõiguste kaitstest, siis äh, ja iseäranis ombudsmani ametikoha kohta ei ole kõikides liikmesriikides ja kõikides piirkondades ühesugune. selgub, et ombudsmani teede puhul on, ombudsmanide töö puhul on erinevates riikides, erinevates piirkondades erinevusi ja diskrimineerimise. Firenzes eelmisel nädalal selgus ombudsmani ameti puhul üks väga ohtlik tendents. väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid, mis on Euro-, on ombudsmani ametikoha seadusega kaotanud. teistel on raskem sekkuda ja on ka ombudsmani ametikohti ja ombudsmanide konkurss, kontoreid, kus on inimressursse ja muid vahendeid kärbitud, hoolimata sellest, et ombudsmani ametikoht ja on juba ajalooliselt pikka aega püsinud. me peame sellega seoses küsima, et millise, millest on sellised negatiivsed trendid tekkinud ja teiseks, mida peab Euroopa ombudsman tegema selleks, et seda probleemi lahendada mis puudutab põhjuseid, siis on selge, millised need põhjused on, vähemalt kõigile neile, kes äh, tegelevad inimõigustega ja kes puutuvad iga päev kokku avaliku halduse esindajatega. tuleb öelda, et parlament ja liikmesriikide haldussüsteemi struktuurid on struktuurid, mille on loonud inimesed selleks, et suuta riiki juhtida ja riigi heaolu tagada. aga kui need institutsioonid, kui need struktuurid on loodud, siis äh, need struktuurid võivad muutuda peaaegu suveräänseteks äh, iseenesest sõltuvateks organisatsioonideks, äh, mitte ainult piiratud teemade valdkonnas, vaid lausa universaalselt. ja sellises, sellisel juhul need institutsioonid ei ole enam inimeste teenistuses, vaid otse vastupidi, inimesed on nende struktuuride arengu teenistuses. ühesõnaga, juhtivad ühiskonnaklassid ei suuda enam oma põhiülesannetega toime tulla ja selleks põhiülesandeks oleks inimeste põhivajaduste jahu, rahuldamine, olles selle jaoks äh, loodud institutsioon. mis puudutab teist äh, küsimust, ombudsman peab leidma abi sellele tendentsile, on selge, et Euroopa Liidu kodanikke ei äh, saa diskrimineerida, ei tohi diskrimineerida, sest et neil on ühine äh, Euroopa Liidu kodakondsus ja seetõttu peaksid olema ühesugused inimõigustega tegelevad institutsioonid ja organid ja kõik äh, ombudsmanid peavad olema seotud Euroopa ombudsmanide võrgustikuga. ja selle keskpunktiks äh, peab olema nähtav Euroopa Liidu ombudsman, kes äh, võidab diskrimineerimise vastu ja tema töö diskrimineerimise vastases võitluses äh, on seda tõhusam, mida suurem on koostöö Euroopa Parlamendiga ja iseäranis petitsioonide komisjoniga. ma olen kindel, et ma olen teadlik sellest, et kümme aastat pärast töötamist oma piirkonnas, oma kodumaal, püüdes pakkuda tõhusat äh, teenust oma kodanikele, et ma pean veelgi tugevamalt töötama, sellepärast et väljakutsed ja võimalused inimõiguste kaitse valdkonnas äh, on äh, olulisemad Euroopa integratsiooni täieliku toimimise seisukohast. austatud esimees, esinaine. ma olen oma sissejuhatava sõnavõtuga lõpetanud, aga ma leian, et päris mitmed olulised teemad, mis võiks üksikasjalikult, mida võiks üksikasjalikult arutada, tulevad välja kõige paremini teie küsimustest ja muuseas, austatud äh, esinaine, paluksin ma teilt luba kasutada oma emakoolt, emakeelt. ja kuna me räägime siin väga üksikasjalikest ja väga tähtsatest teemadest, siis ma ei tahaks, et mind valesti mõistetakse ja seetõttu, et äh, näidata teile üles austust, tahaksin ma äh, ennast väljendada võimalikult äh, korrektselt, aitäh! Tere Bartoli per la sua introduzione, sicuramente autori- Suur tänu. Äh, me täname härra Bartolit ja loomulikult võib ta küsimustele vastata oma emakeeles. sellega avaksin nüüd arutelu. meil on ka äh, konkreetne ajakava ning seetõttu on igaühel äh, küsimuse esitamiseks aega kaks minutit nagu me kokku leppisime. ja esimene küsimus tuleb proua Grünilt. aitäh. minu küsimused siis, millised on äh, tulevase äh, Euroopa Ombudsmani prioriteedid tulevaseks ametiajaks? Äh, kuidas saaks parandada mediaator, Äh, ombudsmani rolli ja kas vaja on selleks muuta ka Euroopa ombudsmani statuuti ja mida peaksid tegema institutsioonid selleks, et tagada Euroopa kodanikele osutatava teenuse kvaliteeti, millised on puudujäägid, mis te teie meelest sellel institutsioonil on ning kuidas neid projekte konkreetselt ellu viia millisena te kujutate ette koostööd petitsioonide komisjoniga ja kuidas te näeksite koostööd teiste, millisena te näeksite koostööd teiste institutsioonidega? aitäh, proua Grüni. nüüd annaks sõna härra Bussinaariale. austatud professor, austatud kandidaat minu küsimus oleks järgmine. milline oleks te, teie ettepanek Euroopa ombudsmani ja ne, tema liikmesriikide partnerite vaheliste suhete ja koostöö parandamiseks? Grazie, onorevole Ankis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 tänu. paljud Euroopa kodanikud tunnevad, et inimõiguste üks osa, nimelt rahvusvähemuste õigused, on muutunud kuidagi marginaalseks võib-olla sel põhjusel, et me, et me ei taha mingeid konflikte, tekitada, me ei taha sekkuda, aga need konfliktid, neid võiks ju dialoogiga rah-, lahendada. ei ole hea öelda lihtsalt, et konflikte ei ole. võib-olla ombudsmani amet saaks niisugusi probleeme lahendada rahumeelselt ja minu küsimus on järgmine ja ma tahaksin sedasama küsimust ka esitada teistele kandidaatidele. kas saab loota, et vähemusõigused, vähemusrahvuste õigused saavad ka ükskord tähelepanu osaliseks? võib-olla inimväärikuse riivamise juhtumid ja, ja, ja teised sarnased juhtumid mis on toime pandud liikmesriikides, näiteks ka Ungaris, tekitavad inimestes pettumust, sellepärast et inimesed tunnevad, et nende õigusi on rikutud, tähelepanu pole nendele rikkumistele pööratud ja solidaarsust pole üles näidatud. seetõttu tahaksin öelda, et liikmesriikide poliitika toimib sageli vastupidiselt meie ühispoliitikale, seega rikutakse meie ühiseid väärtusi ja seetõttu tahaksingi küsida teilt, kas te kavatsete midagi konkreetset ette võtta, ühendamaks või ühtlustamaks liikmesriikide ja meie ühiseid poliitikaid nii, et kodanikud ei peaks arvama, et meil on topeltpoliitika nii et meil ei tekiks näiteks sõnavabaduse rikkumise küsimust, nii nagu siin hiljuti Itaalias oli. ma ei tea, kas teistes liikmesriikides on selliseid juhtumeid olnud, aga rahvusvähemused on siiski väga suured inimrühmad ja nende küsimus tõesti huvitab mind, kas te kavatsete ühtseid standardeid rakendada nende puhul ja kuidas saab tagada üht, ühise ja liikmesriikide poliitika ühtlustamise. suur tänu! järgmine kõneleja Paradelli. suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada härra Padoliit. mul on teile üks väga tähtis küsimus esitada milline oli teie töös oma koduriigis kõige suurem probleem, millega te olete kokku puutunud ja kuidas te selle probleemi lahendasite? kas te arvate, et äh, sarnaseid juhtumeid võiks ette tulla ka Euroopas äh, või äh, tuleb Euroopas teistmoodi läheneda niisugustele küsimustele? tänan. suur tänu, proua Harkin. suur tänu ma tahaksin ka öelda tere tulemast Rabotolile. vabandage, et ma ei kuulnud kogu teie ettekannet, aga ma kuulsin siiski enamust ja mul on isegi neli küsimust teile. kõigepealt läbipaistvusmäärus kahe tuhande esimesest aastast Euroopa Liidu määrus. see puudutab haldustegevust Euroopa Liidus ja liikmesriikides ning Euroopa Liidus õiguse rakendamist. meie ühine eesmärk on Euroopa Liidus ja liikmesriikides niisuguste reeglite vastuvõtmine, millega tagatakse Euroopa Liitu puudutavale informatsioonile kodanike ligipääs. kuidas äh, ka, teie tunnete, et neid reegleid on rakendatud ja kuidas te kavatsete parandada kodanike ligipääsu informatsioonile? ja teine küsimus on lühem, tahaksin lihtsalt teada, kuidas teie isiklikult kavatsete äh, parandada Euroopa Liidu institutsioonide teenistusvalmidust? ma kuulsin teie kommentaare sissejuhatuses, kus te kõnelesite institutsioonidest äh, kes tegutsevad pigem iseenda nimel ja enda jaoks, äh, mitte kodanikke teenides ja kuidas teie kavatsete tagada selle, et Euroopa Liidu ombudsmani amet ei oleks just sedasorti amet? ja lõpuks, kuna Euroopa Liidu ombudsmani amet tegeleb kodanike probleemidega, siis minu arvates peaks ta olema eriti kodanikusõbralik, eriti oma vastutes. muide, Euroopa Liidu kodanikud paljudel juhtudel ei teegi vahet Euroopa Liidu institutsioonidel ja mina arvan, et meie, kes me siin institutsioonide keskel kõige selle sees olema, võib-olla ei eh, suudagi mõista, et kodanikud tegelikult ei tea, mis vahe on institutsioonidel. suur tänu! nüüd Auken, palun. Thank you. Thank you and also I will thank you suur tänu ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et te tulite täna siia meie komisjoni, ma keskenduksin siin ühele küsimusele, mis on ombudsmani jaoks minu arust väga oluline. see küsimus puudutab äh, häid haldustavasid mida, mille üle peaks ombudsman Euroopa institutsioonis järelevalvet teostada. Lissaboni lepinguga on meil nüüd olemas õiguslik alus, kus on kaks uut artiklit, mis moodustavad õigusliku aluse heade haldustavade kehtestamiseks kõikides Euroopa institutsioonides. kuidas teie kavatsete selle uu-, selle, nende uute artiklitega äh, töötada selleks, et kui te soovite, siis äh, tagada seda, et Euroopa institutsioonid kõiki neid haldustavade reegleid järgivad. see, Salavra Koss. Salavra Koss, palun. suur tänu. suur tänu Rabotolile sissejuhatuse eest, oma tutvustuse eest ja nüüd tahaksin esida, esitada järgmise küsimuse ilmselt ei ole ma ainus, kes on näinud mitmeid muudatusi, väga kiireid muudatusi, mis on Euroopas aset leidnud, näiteks sisserände tõttu, selle tõttu, et Euroopa Liitu on saabunud inimesi, kelle kultuuriline taust, religioon, üldine elust arusaamine on teistsugune Euroopa Inimõiguste Kohus arutas hiljuti ühte Itaalia juhtumit ning otsustas, et krutsifiksi küsimuses tuleb eh, need kujud Jeesus ristil koolidest ära võtta. see haavab neid itaallasi, kes on kristlased, katoliiklased ja samas haavatakse ka teistsuguse usutunnistusega inimesi. milline oleks siin siis inimõiguste tasakaal? millisena näete te ombudsmani rolli Euroopa Liidus tagamaks inimõiguste tasakaal? ja millised on niisuguste väärtuste hindamise piirid. ma andsin teile ainult ühe näite, aga kindlasti on neid veel. tänan. Abbiamo finito con gli interventi programmati. Eh, io darei la parola. Ja nüüd eh, tahaksin anda sõna härra Vittorio Botolile ja pärast tema vastuseid tuleb meil vaba mikrofoni voor. palun, härra Potter.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 rääkida üldiselt äh, ombudsmani ametist ja Euroopa ombudsmani ametist, siis äh, äh, kõigepealt räägiks sellest, et milliseid uuendusi ma teeksin, kui mind nimetataks homme Euroopa ombudsmaniks. ma olen nendele küsimustele vastanud juba kirjalikult sest komisjon juba esitas mulle neid küsimusi, aga loomulikult on oluline veel kord rääkida temast. kõige olulisem ei ole mitte rõhutada seda, et millis, mis on ombudsmani ameti põhiline ülesanne ähm, toetada kodanikke Äh, kodanike suhetes äh, haldusasutustega, et kui kodanik arvab, et äh, haldusasutused on tema õigusi rikkunud. ma ei sooviks, et siin oleks mingit vääritimõistmist. see on iga ombudsmani põhiülesanne igas riigis ja igas piirkonnas, aga mis puudutab Euroopa ombudsmani, siis ma arvan, et tema töös on veel üks äh, oluline aspekt, äh, millele võib-olla seni ei ole piisavalt tähelepanu pööratud ja see tuleneb äh, Euroopa Ombudsmani statuudi artiklist viis, kus on öeldud, et Euroopa Ombudsman oma, saab teha koostööd institutsioonidega, kes kaitsevad inimõigusi see tähendab, et minu jaoks äh, tuleks, et mina arvan, et seda koostööd tuleks äh, laiendada ja Euroopa ombudsman peaks äh, toimima proaktiivselt, kui tegemist on teiste institutsioonidega, kes kaitsevad inimõigusi. ma juba sissejuhatuses märkisin, et on piirkondi Euroopa Liidu liikmesriikides, kus ähm, selline ametikoht on ära kaotatud. on ka selliseid ombudsmane, kes on äh, ametikohale nimetatud ja, ja on äh, see ametikoht on olemas iseenesest, aga äh, ombudsmani ei ole nii, ametisse nimetatud ja on ka juhtumeid, väga palju juhtumeid, kus äh, ombudsmani vahendeid on vähendatud. nii et äh, praktiliselt äh, piirdub, piirduvad võimalused sellega, et Euroopa, et, et ombudsmanil on võimalik lihtsalt äh, silt välja panna, et äh, tegemist on ombudsmaniga. kui ombudsman saab teha koostööd kõigi teiste Euroopa ombudsmanidega, äh, ma ei mõtle nüüd siin igapäevast koostööd, aga, aga siiski tihedat koostööd emailide ja telefoni vahendusel äh, siis ähm, oleks Euroopa ombudsmanil teave kõigi selliste juhtumite kohta. ja see olekski minu soov, et, äh, et kui Euroopa ombudsman näeb, äh, et tegemist on kodaniku, kodanike õiguste äh, rikkumisega, ja tegemist ei ole siis mitte üksnes kohtuliku õiguste kaitsmisega, vaid ka mittekohtuliku õiguste kaitsmisega. et äh, siis oleks võimalus sekkuda, praegu see kahjuks nii ei ole. ning seetõttu ma tahaks öelda, et, et Euroopa Ombudsman peab jääma kontakti parlamendiga, eriti äh, parlamendi petitsioonide komisjoniga, et Euroopa Ombudsmanil peab olema võimalus äh, selliseid juhtumeid äh, tõstatada. me ei taha siin mingit meediakära tekitada, aga arvestades äh, parlamendi ja petitsioonide komisjoni toetust, siis kui selliseid kriitilisi juhtumeid esineb, siis Euroopa Ombudsmanil peab olema võimalus kogu, üle kogu Euroopa sellistele juhtumitele tähelepanu pöörata. ning mis puudutab vähemuste õigusi, siis äh, üks äh, ombudsmani õigusi ükskõik millisel tasemel seisneb selles, et äh, õigused, õigusi ei kaitstaks mitte üksnes abstraktselt, vaid kaitstaks neid õigusi, mida filosoof Bobbio eh, nimetas eh, teise põlvkonna õigusteks, eh, naiste õigusi, laste õigusi, vanemate inimeste õigusi, puuetega inimeste õigusi ja sisserändajate õigusi. just need on meie ühiskonnas kõige, need inimrühmad, mis vajavad kõige rohkem kaitset. Neil on vaja rohkem kaitset ja äh, ombudsman peab ähm, ähm, olema piisavalt teadlik nendest probleemidest selleks, et äh, nende vastu võidelda. mis puudutab vähemuste õigusi, siis te teate, et äh, mõned riigid on loonud äh, ombudsmani koha, kellel on äh, just, äh, kelle ülesanne sisaldab just nimelt vähemuste kaitset ja iga ombudsman peab kaitsma kõige nõrgemaid ja kõige haavatavamaid. milline oli kõige suurem probleem, mis, mida ma pidin lahendama Veneto piirkonnas äh, viimase kümne aasta jooksul, aga ma olin pädev, mul oli pädev, minu pädevus puudutas kogu Itaaliat, sest et te teate, et Itaalias ei ole riiklikku ombudsmani. ja juba viiskümmend aastat me ootame, et äh, sellele ametikohale keegi nimetaks. on äh, igal ombudsmanil äh, tegelikult üleriigiline pädevus Äh, ma pean ütlema, et viimase kümne aasta suurimaks probleemiks oli Veneto regiooni isoleeritus. ja Veneto regioon andis ombudsmanile ähm, piisavalt vahendeid. kahe tuhande esimesel aastal, kui ma oma tööd alustasin, oli meil äh, kaheksasada äh, juhtumit ja kahe tuhande esi-, kaheksandal aastal üle üheteist tuhande juhtumi. ja oma töös äh, panustasin ma väga ka äh, kommunikatsioonile. kodanikud äh, ei teadnud, et et ombudsman üldse olemas oli. ombudsman peab äh, edendama inimõiguste äh, kaitsekultuuri. E, osaliselt toimub see siis äh, akadeemilistes ringkondades kohtumiste ja kontaktide kaudu nende institutsioonidega, mis tegelevad kodanikuõiguste kaitsmega, aga ka kodanikele tuleb teada anda, et ombudsmani ametikoht on olemas, et on olemas selline institutsioon, mis kaitseb tasuta nende kodanike õigusi, kes arvavad, et et haldusasutused on nende õigusi ähm, rikkunud. ma rääkisin isoleeritusest ja see tulenes sellest, et Veneto regioonis ei olnud, ei ole petitsioonide komisjoni ja ombudsman peab oma tööd tegema üksi. loomulikult äh, on tagatud teatav nähtavus ja on ka teatavad eelised, aga olulisem ükskõik millise ombudsmani jaoks oleks, äh, oleks see, kui öö, äh, oleks ka tagatud koostööpartnerid, nagu siin par-, Euroopa Liidus on meil parlamendi petitsioonide komisjon. mis minu tegevus, tegevust puudutab, siis äh, põhimõtteliselt oli mul vaja luua nii-öelda omaenda petitsioonide komisjon äh, regionaalsete nõukogude kaudu, mis tundsid huvi õiguste kaitse äh, vastu, kes aitasid mul ennast mitte nii üksikuna tunda ning aitasid ka minu algatusi äh, läbi viia. siis esitati mulle küsimus, et kuidas on võimalus, äh, kuidas äh, on lood teabele juurdepääsuga ja milliseid meetmeid saaks võtta, et seda olukorda parandada. juurdepääs dokumendile on, dokumentidel on väga oluline mm, igas äh, piirkonnas, kui tegemist on õiguste kaitsega, see on tegelikult kõige olulisem. Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid on äh, juurdepääsu dokumentidele pidanud äh, prioriteetseks selleks, et kodanikel oleks võimalus oma õigusi kaitsta ja seetõttu olen ma esmajoones äh, väga rahul selle seadusega, mis Euroopa Liidus praegu on. Te teate, et Euroopa ombudsmanile tuleb anda, tagada juurdepääs kõigile dokumentidele. loomulikult ta peab äh, neid dokumente ka õigesti kasutama, ta ei tohi neid väärtarvitada, peab tagama konfidentsiaalsuse, aga äh, põhimõtteliselt tuleb Euroopa Ombudsmanile tagada juurdepääs kõigile dokumentidele ja seal ei ole mingeid piiranguid ja Euroopa Ombudsmani kaudu saab iga kodanik saada juurdepääsu dokumentidele ka siis, kui kodanik ise ei saa dokumentidele juurdepääsu. Äh, ombudsman saab äh, ise äh, juurdepääsu dokumentidele, ei saa neid dokumente edastada kodanikule, aga saab ise siis äh, tagada kodaniku huvide kaitse. loomulikult on vaja ka piisavat tähelepanu, et äh, teatavaid juhtumeid, kus on olnud probleeme, ei tohiks pisendada vastaks nüüd küsimustele, mis ähm, puudutas äh, institutsioone, mis muutuvad suveräänseteks. ma arvan, et ähm, see on äh, Euroopa ombudsmani jaoks kõige olu-, väga, üks olulisematest küsimustest. kõigis äh, Euroopa Liidu riikide konstitutsioonides on isi, inimesed pandud keskmesse. isik ja tema õigused on ähm, suveräänsuse kandjad. ja haldusaparaat ja poliitika on ähm, äh, mõeldud kodaniku teenimiseks. aga kui see institutsioon, mille ülesandeks on tegelikult kodanikku teenida, unustab, et äh, tegelikult on see tema peamine ülesanne ning äh, peab ennast suveräänseks ning näeb kodaniku instrumendina, siis on loomulikult võimalikud igasugused arengud. ka see, et need õigused, mis ametlikult on kõigi meie riikide põhiseadustes kirjas, et ähm, need õigused ei ole enam kaitstud, sest poliitikud äh, ja avaliku halduse töötajad on unustanud oma peamise ülesande ja kodanikud on olulised üksnes siis, kui nad peavad äh, poliitikuid valima või kui äh, vaja on kedagi ametisse nimetada. ja need näited, mida ma tõin ilmestavad mm, näitavad, et Euroopa Liidus endiselt on selliseid probleeme, sest kui mõnes Itaalia piirkonnas pärast on kakskümmend aasta olemas äh, olnud äh, ombudsmani ametikoht ja siis äh, see ametikoht kaotati, siis äh, selle piirkonna kodanikud äh, on võrreldes äh, teiste piirkondadega, kus on endiselt oma, olemas ombudsmani ametikoht diskrimineeritud ja siis ma küsiksin küll, et kas need poliitikud, kes võtsid vastu selle seaduse, ei unustanud tol hetkel, et rahvas, kes, et nad jätsid rahva, kes neid oli ametisse valinud, ilma ühe oma põhiõiguse kaitsest, et neid ei ol-, neil ei olnud võimalik enam oma õigusi kaitsta ja see on väga oluline ning see õiguste kaitse võib toimida kahetiselt kõigis äh, moodsates riikides. ühelt poolt võib õiguste kaitse toimida ähm, seadusandluse kaudu või teiselt poolt äh, võib see õiguste kaitse toimuda kohtuväliselt äh, ombudsmani kaudu. praegu on meil tegemist äh, majanduskriisiga ja ma olen seda oma regioonis küsinud, aga ma võiksin seda küsida ka Euroopa Liidu kohta tervikuna, et äh, kui paljud kodanikud on võimelised minema kohtusse ja seal oma õigusi kaitsta, see on ju äärmiselt kallis, sest vaja on ka advokaate ja keeruka menetluse tõttu äh, on see protsess väga aeglane. aga ombudsmani tegevus on kodaniku jaoks tasuta ja ombudsman tegutseb ka kiiresti, sest äh, ombudsman ei pea järgima äh, mingeid konkreetseid menetluseeskirju ning seetõttu on ombudsman väga oluline just äh, vahendustegevuse jaoks. tegemist on sõbralike suhetega selleks, et probleeme lahendada või siis, kui probleeme ei õnnestu lahendada, hoolimata sellest, et kodanikul on õigus, on äh, ombudsman kohustatud mitte enam sõbralikku kokkulepet sõlmima, vaid äh, äh, esinema ka tugevamate argumentidega, mis vahel siiski osutuvad maja, vajalikuks ja ma olen juba maininud, aga seda, aga oluline on seda veel üle korrata. oluline on ka kommunikatsioon. Euroopa ombudsman peab töötama selle nimel, et kõik Euroopa Liidu kodanikud, mitte üksnes institutsioonid või poliitikud, vaid just nimelt kodanikud teaksid, et Euroopa Ombudsmani ametikoht on olemas et äh, ombudsman on olemas, ombudsman saab inimest aidata ja et äh, ka Euroopa Liidu liikmesriikides ja erinevates piirkondades on ombudsmani ametikohad olemas. see, need ametikohad on öö, äh, olemas, aga ei ole ilmtingimata eriti teada ega tuntud. väikestes riikides öö, inimesed teavad, et neil on olemas öö, oma, riiklik ombudsman, aga Euroopa ombudsman on inimestest väga kaugel ning seetõttu tuleks tõesti teha jõupingutusi selleks, et äh, inimesed teaksid ka sellest, et olemas on Euroopa ombudsman. ma loodan, et äh, mulle ei heideta ette nüüd siin korruptsiooni ka tegelemist, aga ma tahtsin petitsioonide komisjoni esinaisele midagi kinkida, see on minu büroo viimane töö, viimane publikatsioon, see on koomiks, see on kolmkümmend lehekülge, viieteist minuti jooksul võib näiteks kooliõpilane teada saada, et äh, mis on inimese põhiõigused, et õigus eluasemele, tööle, äh, arstiabile, e, haridusele. kõik see on äh, siin lühidalt kokku võetud. me alustame siin äh, algusest äh, Rooma linnast, äh, Res Publicast ja ja Rooma linna ajaloost, rahvatribuunidest ja sellised lihtsad asjad on seal selles raamatukeses kirjas ja selle raamatu abil me saame saavutada selle, et äh, terve põlvkond teab, et mm, saab teada, et selline ametikoht on olemas. võib-olla ma äh, rääkisin nüüd liiga kaua, ma palun vabandust, aga kui niimoodi vabalt äh, rääkida saab, siis tõesti ma suhtun oma töösse väga kirglikult ja võib-olla ma ei rääkinud nii täpselt, kui ma olin plaaninud. ma tänan kõiki kuulajaid tähelepanu eest suur tänu ähm,. No, nüüd on meil äh, vaba mikrofoni voor. härra Turmes, ei, vabandust, proua Gomes. proua Künts, jah, suur tänu te olete nii üliõpilasi kui ka üldse kodanikke informeerinud oma tööst väga muljetavaldavalt Veneto piirkonnas, aga nüüd Euroopa Liidu ombudsmani keskkond on teistsugune. milliseid meetodeid te rakendaksite selles keskkonnas, et tõsta inimeste teadlikkust teie ameti ja kõikide võimaluste kohta? suur tänu. Kella ma tahaksin esitada küsimuse selle kohta, millest te juba rääkisite, nimelt kodanike ja ombudsmani suhted, et aga ma tahaksin teada, milline, millisena näete teie äh, Euroopa ombudsmani suhteid teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, näiteks Europoli ja teiste institutsioonidega, kes samuti tegelevad kodanikega? tänan härra Jaar, aitäh äh,. väga tore, et täna siin olete, ma pean kohe vabandama, et ma ei äh, saanud äh, kuulda teie sissejuhatavast sõnavõtust, aga soo-, kui seda nii näha, siis äh, nii petitsioonide komisjon kui ombudsman äh, esindavad äh, Ühendatud Euroopat, äh, tegemist on nagu, nagu seismograafiga, et kui Euroopa kodanikel läheb hästi, siis me saame vähe kaebusi, aga kui läheb halvasti, siis äh, saame palju kaebusi. Te ütlesite ka, et kodanikud peavad Euroopat aktsepteerima ja mõistma ning mind huvitaks see, et kuidas te kujutate ette koostööd ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel äh, Äh, kuidas vältida töö dubleerimist, kuidas kujundada tööd tõhusamalt ning teine küsimus. kõige toredamad on alati need petitsioonid, kus me saame kodanikku aidata. see on, e, me ei saa võib-olla alati e, väga palju tänu selle eest, aga meil on lihtsalt endal hea tunne, aga meil on tihti ka selliseid petitsioone, kus me tunneme, et me aitaks meeleldi aga me näeme, et direktiivides või määrustes on lünki, et me ei saa seetõttu aidata. kas te, te kavatsete ka parlamenti või meid, äh, meile öelda, et äh, siin on äh, seaduslünki, mis ei võimalda Euroopat kujundada veelgi kodanikusõbralikumaks, kui ta praegu on? Forse per una precisazione solo perché ha già intervenuto l'onorevole Saravar härra Salaprakos, ma annan teile veel korraks sõna, ehkki te küll korra juba sõna soovisite. minu küsimus tegelikult ei saanud vastust. muidugi ma esitasin küsimuse. see puudutas inimõiguste piire. isiklikult arvan ka, et ühe institutsiooni tõhus toimimine on väga oluline eh, mitte ainult mingisugune romantiline kontseptsioon institutsioonist kui sellisest. seetõttu küsisin härra Potolilt ombudsmani rolli kohta, tagamaks tasakaalu inimõiguste vahel, kui tekib konflikt meie põhiväärtuste ja kohustuste vahel. niisuguseid asju juhtub iga päev tänapäeval. seetõttu olen veendunud, et ombudsmani institutsioonile tuleb sisu anda. kui räägitakse inimõigustest, siis on vaja kiiresti lahendust leida, niisuguse lahenduse, mis on realistlik, mis on tõhus. seetõttu tahaksin kuulda, mis te arvate niisugustest võimalikest konfliktidest, huvikonfliktidest Euroopa Liidus selles valdkonnas? tänan proua Ostinaru, palun. ma tahaksin ka äh, vääritimõistmist vältida. meie petitsioonide komisjonis ega ka ombudsman ei ole ju jõuluvanad. meil on kindlad pädevused, jäägem äh, nendesse raamidesse, vastasel korral võib siin pikalt-laialt veel rääkida äh, vähemusõigustest ja inimõigustest, minu meelest sellist pädevust ombudsmani ametil ei ole, seetõttu palun arvestage seda ja äh, seetõttu räägime me ainult Euroopa ombudsmani kohustustest või pädevusest. tänan. tõesti, härra Postinaru kõik, mis te ütlesite, on õige. mõned poliitilised tõlgendused tõesti ei jää ombudsmani pädevusse ning nüüd komisjoni esinaisena tahaksin ainult ühe soovi veel esitada härra Potolile. nimelt, kui te sõna võtate palun rääkige täpsemalt, kuidas te kavatsete koostööd teha petitsioonide komisjoniga, sest me tahame ju tagada, et nii petitsioonide komisjon ja ka ombudsmani amet töötaksid tulemuslikumalt, sest mõlemad me kaitseme kodanike põhiõigusi, mis on Euroopa Liidu aluslepingutes kirjas. tänan suur tänu. kommunikatsiooni ja nii-öelda teavitamise ja reklaami kohta ma juba vastasin, aga tõesti, see on oluline küsimus. on olemas mitmeid institutsioone, aga nende töö saab olla tõsiseltvõetav ainult siis, kui inimesed teavad, et nad on olemas. tõhususe saavutamiseks on mitmeid võimalusi. üks võimalus on näiteks anda endast teada televisiooni kaudu, koomiksite kaudu. Itaalias on mitmeid telesaateid, kuhu inimesed saavad otse helistada. ombudsman saab kohe neile vastata otse-eetris, anda neile näiteid, inimesed saavad otse küsimusi esitada iga kord päev pärast sellist saadet on meil pöördumiste arv tohutult suurenenud ja inimesed ka helistavad meile. me võime koostada voldikuid, eh, mida me võime koolides levitada, kohtuda õpilastega, aga me võime ka kohtuda juristidega, kes samas valdkonnas tegutsevad väga mitmeid võimalusi on enda teadvustamiseks. Ehm, kõige tähtsam on võtta endale see kohustus, sest äh, ombudsman ei saa lihtsalt tööd teha. ta peab ka tutvustama seda, mida ta teeb, ta peab sõnumi rahvale saatma ja tagama selle, et inimesed teavad, et ombudsman on olemas ja et nad teavad, millega ombudsman tegeleb küsimuse kohta ombudsmani ja teiste ametite suhetest tahaksin öelda, et loomulikult peab eh, ombudsmani amet haldusametitega koostööd tegema ja selleks, et koostöö oleks tõhusam, eh, oleks ka hea valitsuste valmidus koostööks. ombudsmani institutsiooni ei pea vaatlema kui mingit inkvisiitorit, kes otsib vigu. ombudsmani amet on selleks, et koostööd teha. kui on rikutud kodanike õigusi, kui valitsus on rikkunud neid, siis valitsus muidugi võib ka oma suhtumist ombudsmani muuta. seadus aga ütleb, et institutsioon peab valitsusega koostööd tegema selleks, et tagada kodanike õiguste kaitse. suhete kohta petitsioonide komisjoniga tahan üle korrata, et oma regioonist tundsin end teatud määral isoleerituna, sest meil ei olnud petitsioonide komisjoni milline tunnustus võiks olla veel parem kui see, et ombudsman saab koostööd teha petitsioonide komisjoniga. minu meelest on suurepärane see, et Euroopa Parlamendis on petitsioonide komisjon, see on elulise tähtsusega vahend, vahendiks ka ombudsmani käsutuses seetõttu me peame ühendama oma oskusteadmised, mis saab ainult kasuks tulla nii ombudsmanile kui ka teistele. ombudsmanile on vaja süsteemi, ka tema autoriteet suureneb, kui teda toetab petitsioonide komitee. kõik institutsioonid kõikidega tuleb koostööd teha, aga iseäranis petitsioonide komisjoniga Euroopa Parlamendis. ma täheldasin viimases kommentaaris ka teatud kriitikat. kõneleja ütles, et ombudsman ei peaks inimõiguste ja poliitiliste küsimustega tegelema. pigem peaks ta piirduma rangelt oma mandaadiga ka ombudsman, kes on oma nime väärt. ei äh, peaks inimõigustest üle vaatama. vastavalt oma pädevusele peaks ta ka neid arvestama, neid õigusi arvestama iseäranis, kui neid on rikutud. kui üks kodanik tuleb minu juurde ja selgitab oma juhtumit ja ütleb, et ähm, administratsioon on tema õigusi rikkunud ja kui ma uurin seda juhtumit ja püüan seda lahendada, siis kuidas ei saa ma, kuidas ma siis ei, ei tunne huvi inimõiguste vastu? see puudutab kõiki ja kogu haldusaparaati kogu maailmas, igal pool. kodanikuõiguste kaitsjaid ja ombudsmani võib võtta ka nagu puu oksana, eh, osana puust, mille juured on sügaval inimõigustes. ja ombudsman saab lohutust anda, eh, nõu anda kodanikele ning ei tohi jääda ükskõikseks, kui midagi juhtub selle puuga või nende juurtega, mille osa ta on kui mingi haigus ähvardab puud juuri, siis võib see ähvardada ka ombudsmani ametit. kõik me oleme huvitatud sellest, mis toimub igal pool mujal Euroopas, seetõttu on tähtis koostöö, ombudsmani ameti koostöö petitsioonide komisjoniga. ombudsman saab kriitilistest juhtumitest teada just läbi Euroopa Parlamendi, mitte et Euroopa, et Euroopa ombudsman oleks poliitiline institutsioon, pigem aitab koostöö mm, meil leida niisuguseid juhtumeid, kus olukord on kriitiliseks muutunud, kirjalikes vastustes ütlesin, et petitsioonide komisjoni arvamus peaks alati olema siduv, kui tegemist on ombudsmani tööga. petis-, petitsioonide komisjon ei äh, peaks äh, ombudsmanile viitama kui ta ei ole kindel, et, et juhtum puudutab ombudsmani. ja muide, tahaksin oma regioonist rääkida. meil on võetud vastu seadusakt, mille üle va-, on vaja järele mõelda, aga mis tahes ombudsman, kas või Euroopa ombudsman, peaksid siinkohal sekkuma, kui on vaja kodanike õigusi kaitsta. Eh, suur tänu, doktor Botoli, me peame nüüd selle osaga ohjad kokku tõmbama, sellepärast et eh, härra Botoli peab lahkuma ja nüüd paluksin ma siia ette tulla härra Diamandorosele, et meie kuulamise teise osaga edasi minna Allora, la parola a Mr Diamandouros. ja nüüd annaksingi ma sõna härra Diamandourosele endale, palun. La ringrazio, signora Presidente. suur tänu, proua president. ja suur tänu ka teie lahke kutse eest täna teie komisjoni ees kõneleda ja nüüd jätkaksin ma inglise keeles, kui lubate austatud äh, esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu selle võimaluse eest teile tutvustada oma nägemust äh, Euroopa Ombudsmani ametikohast. minu elulugu, mis oli teile kättesaadav kahekümne kolmes keeres, tutvustab äh, kõiki minu tugevaid külgi, mis ma ametisse kaasa tooksin. kõigepealt minu professionaalsed kogemused halduse vallas akadeemikuna Kreeka asutava ombudsmanina ja Euroopa ombudsmanina kahe tuhande kolmanda aasta aprillist alates. ja samuti äh, ei ole ma mingisuguse parteilise kuulusega juba pikka aega. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi äh, peaaegu kolmesadat liiget kahekümne seitsmest liikmesriigist, äh, kes on minu kandidatuuri toetanud taasvalimisega seoses ma olen austatud selle üle, et nii, et kõikide poliitiliste fraktsioonide liikmed on mulle oma toetust andnud. ma olen veendunud, et selline laiaulatuslik toetus on Euroopa ombudsmani legitiimsuse põhjenda, põhjenduseks Euroopa kodanike silmas. ma tahaksin oma sõnavõtu alguseks kahe tuhande viiendast aastast kuni siiamaani äh, põhitulemused ombudsmani ametikohast välja tuua, neid võib äh, kõigepealt äh, tuua välja suurema koostöö, kõigepealt võin välja tuua suurema koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel, teiseks äh, tõhusamad meetmed äh, kodanike õiguste kaitsmiseks, kui neid õigusi ei ole austatud ja kolmandaks Äh, suurem läbipaistvus. me, meil on kasvanud ka suurte omaalgatuslike uurimuste arv, ma olen püüdnud aktiivselt ühendust võtta Euroopa Liidu institutsioonidega, ma olen ähm, esitanud iga-aastaseid aruandeid, tuues välja ka hea administratsiooni näited, ma olen kindel, et äh, hiliste maksete küsimus saab lahendada seoses äh, väikeettevõtetega ja kodanikega ja ma kutsun Euroopa Liidu institutsioonide, institutsiooni üles lahendama liigse bürokraatia küsimust, mis puudutab vabaühendusi ja väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. siis aitasin ma Euroopa Personalivaliku Ametit EPSO-t parandada personalivaliku protseduuri ja vastata paremal äh, moel kaebustele ja kodanike pöördustele. seetõttu on EPSO vastu neliteist protsenti vähem äh, kaebusi kahe tuhande kaheksandal aastal kui kahe tuhande seitsmendal aastal. ma olen veennud Euroopa Liidu institutsioonide, institutsioone vastama Euroopa kodanike pöördumistele kirja teel ja võtma arvesse kodanike seisukohti ja pöördumisi otsuste langetamisprotsustes. ma teen oma sõnade järgi ja püüan ise olla heaks eeskujuks, kui me räägime teenustest kodanikele. iseäranis tänu sellele, et ma võtsin vastu uue otsuste formaadi, mis on selgem ja ma kasutan selget inglisekeelset koolitust oma personalile, et meie otsused oleksid kergemini mõistetavad. ma olen pidanud üle kahe tuhande kuuekümne, kahe saja kuuekümne avaliku kõne ja selleks, et para-, kodanikke aidata paremini mõista oma õigusi, ma, minu eelarvelise, eelarve kontroll oli täiuslik ja minu eelarvehaldus oli täiuslik oma ametikohas. ma kujundasin ümber Euroopa Ombudsmani kodulehekülje, et see oleks informatiivsem, kasulikum ja atraktiivsem kõigis kahekümne kolmes liikmesriigi keeles. iga-aastane raport on nüüd lühem ja tarbijasõbralikum ja samuti on seda kergem koostada. samuti olen ma ka kodanike kaebuste parandamise meetmeid parandanud nii Euroopa Liidu kui kodanike tasandil. Euroopa Liidu tasandil äh, olid minu menetlused äh, kiiremad ja paindlikumad ja nüüd toimub uurimine keskmiselt kolmteist kuud ja üks kolmandik äh, kõigist uurimustest lõpetatakse kolme kuu jooksul. ma olen loonud ka interaktiivse juhtnööride kogumikku, mis võimaldab kodanikel ja institutsioonidel leida seda Euroopa Liidu institutsiooni ja organit, mis kõige paremal võimalikul moel suudaks nende probleemi lahendada või neile infot jagada, seda on üle kahekümne kolme tuhande kodanike, kahekümne kolme tuhande kodaniku kasutanud alates selle loomisest. ja samuti olen ma ka Euroopa Investeerimispanga probleemi lahendada aidanud, ma olen samuti teostanud järelevalvet, jätkujärelevalvet kriitiliste äh, pöördumiste osas, ma olen äh, teinud koostööd äh, parlamendiga seoses Euroopa ombudsmani statuudi ülevaatamisega kahe tuhande kaheksandal aastal liikmesriikide tasandil olema teinud koostööd liikmesriikide regioonide ombudsmanidega selleks, et parandada Euroopa Liidu ombudsmanide võrgustiku tööd ja teenida ka kodanike huve nende enda öö, reguleerimise alas ja ma olen läbi viinud üle saja informatiivse külaskäigu äh, liikmesriikidesse, kohtunud erinevate valitsuse esindajatega, vabaühenduste esindajatega, kohtu äh, esindajatega ja, ja nii edasi ja nii edasi. olen kohtunud kõigi ombudsmanide võrgustiku esindajatega ja püüdnud aidata neil lahendada neid probleeme, mis neil on kodanike huvide teenimisega Euroopa Liidu õigusest lähtuvalt. ma olen äh, laiendanud äh, koostööd Euroopa Liidu ombudsmanidega ja püüdnud lahendada probleeme, kus neil ei ole võimalik, kus nad, kus neil on küsimusi Euroopa Liidu administratsioonidega seoses ja nad on tänu sellele saanud Euroopa Liidu õigust õigesti rakendada. ma olen äh, püüdnud julgustada head kommunikatsiooni, head suhtlemistavasid meie Euroopa Liidu ombudsmanide vahel Solventi võrgustiku raames samuti olen ma tegelenud mitmete kaebustega määrusest üks null neli üheksa lähtuvalt, parandades ka kodanike juurdepääsu togemu-, dokumentidele ja samuti oleme me võtnud järelevalveameti tööle selleks, et parandada tööd selles valdkonnas, me oleme püüdnud ka Euroopa Parlamendi kodanikuõiguste komisjoni tööd aidata, me oleme samuti arendanud koostööd ombudsmanidega liikmesriikides, kõik neist peab tulevikus jätkuma. lõpuks oleme suutnud aidata kaheksakümmend protsenti neist isikutest, kes pöördusid minu poole, kas tehes seda kas otseselt või äh, olen ma andnud neile informatsiooni selle kohta, kuhu parimal võimalikul moel pöörduda, kui see küsimus ei ole olnud minu pädevuses. Euroopa Ombudsmani küsimust käsitleti ka Dublinis ja toodi välja, et ma suutsin väga põhimõttelisi küsimusi väga hästi lahendada siis, kui asi puudutab äh, õigust kaitsele, süütuse presumptsiooni, diskrimineerimisi ja võimu kuritarvitamist vastavalt Eurobaromeetri äh, uuringule kahe tuhande kaheksanda aasta maist kakskümmend kaheksa protsenti Euroopa kodanikest on kuulnud Euroopa ombudsmanist. see on väga hea tulemus, pidades silmas seda, et ombudsmani mandaat on piiratud ainult Euroopa Liidu institutsioonide ja organitega ükski neist saavutustest ei oleks olnud võimalik siis, kui Euroopa Parlament ei oleks mind toetanud ja kui ma ei oleks teinud koostööd, tihedat koostööd selle komisjoniga siin. parlament on andnud mulle vajalikud ressursid minu töö tegemiseks ja see komisjon õiglaselt ja eeskujulikult tegeles nende küsimustega, millele ma nende tähelepanu juhtisin, iseäranis eriraportid, mida ma pidasin vajalikuks esitada. austatud esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Liidu institutsioonid ja organid on sageli kodanike silmis kauged ja mittepersonaalsed. see on bürokraatia nägu, kui seda nii võib öelda. aga ma olen sellegipoolest kindel, et me üldiselt oleme nõus sellega, et haldustavade kõrge kvaliteedi alalhoidmine ei ole mitte ainult kodanike huvides, vaid aitab meil ka äh, seda bürokraatia näoprobleemi lahendada ma olen uhke oma töö tulemustest äh, ombudsmani ametikohal, aga samas ma olen teadlik sellest, et äh, on veel väga palju, mida saab ära teha ja mida tuleb ära teha selleks, et äh, tagada kodanike õiguste täielik kaitse ja teadmine sellest, kuidas neid õigusi paremini kasutada. ja Euroopa institutsioonid ja organid on öelnud, et nad juba lähtuvad headest haldustavadest, seda on näidanud üles, et tõesti äh, haldusomavoli äh, tõeliste näidete arv on väga vähe. ombudsman äh, parlamendile on esitanud ainult kuusteist eriraportit neljateistkümne ombudsmani ametikoha olemasolu aasta jooksul. aga sellegipoolest Euroopa Liidu institutsioonid ja organid saavad oma tööd paremini teha, et luua tõeline teeninduskultuur, mis teenib kodanike hüve, huve. ja sellele saab kaasa aidata ka ombudsman, kes täiesti sõltumatult, parteiliselt erapooletult äh, ja õiglaselt äh, käsitleb endale esitatud pöördumisi. mina olen selle eesmärgi pööra, poole püüelnud kõik need aastad, mis ma olen oma ametis olnud ja ma teen seda kogu hingega ja täiest, nii hästi kui suudan, ka siis, kui mind uuesti ametisse valitakse. ja ma olen vastanud küsimustele, mis te saatsite kõigile ombudsmanidele ja ma arvan, et meil on kolm prioriteeti lähitulevikus ombudsmani ametikohas. esiteks aidata tagada see, et Euroopa Liit suudab tagada need head hüved, mida Lissaboni leppega seoses on kodanikele lubatud. Lissaboni lepe on ju homsest reaalsus. teiseks, me peame teenuste kvaliteeti parandama Euroopa Liidu institutsioonides ja kolmandaks, me peame Euroopa Ombudsmani töö tõhusust parandama. ja nüüd ma räägin räägiksin natuke täpsemalt sellest, mida ma teile kirjalikult juba vastasin. kõikide Euroopa Liidu institutsioonide võtmeinstitutsioonideks lähitulevikus peaks olema see, et Lissaboni lepe kujuneb edukaks ja aitab meil võita kodanike lootuse ja usu. ombudsman peaks sellele kaasa aitama, tagades, et kodanikud saavad kasu headest haldustavadest ja et nad on teadlikud Lissaboni leppe sätetest äh, seoses näiteks nende õig-, juurdepääsuga dokumentidele, ombudsmani ametikohaga seoses, parlamendi ametikohaga seoses, kõigiga, mis puudutavad nende põhiõigusi, nii et nad saaksid neid põhiõigusi paremini ära kasutada selleks, et teenistuja teeninduse kvaliteeti parandada Euroopa Liidu institutsioonides, kavatsen ma Euroopa heade haldustavade koodeksit ajakohastada äh, teha seda võimalikult kiiresti ja samuti tuues esile välja Euroopa Ombudsmani petitsioonide komisjoni ja teiste halduskavade näited. teiseks kavatsen ma ära kasutada pretsedendi õigust Euroopa Liidu kohtust ja kolmandaks Lissaboni lepet selleks, et tagada, et Euroopa Liidu institutsioonid lähtuvad nendest sätetest võimalikult täpselt siis omaalgatuslikud uuringud ja inspektsioonid selleks, et aidata haldusomavoli vastu võitlemisele kaasa. kavatsen uue mitteametliku hea haldustavade võrgustikku, et jagada häid tava, haldustavasid ja pakkuda koolitusi. ma kavatsen teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja organisatsioonidega selleks, et sõbralikke lahendusi leida nii paljudele äh, kaebustele kui vähegi võimalik. ma kavatsen teha tihedat koostööd selle komisjoniga, Euroopa Parlamendiga üldiselt selleks, et äh, parandada informatsiooni kvaliteeti, mida me esitame kodanikele nende õiguste kohta ja selle kohta, kuidas äh, oma õigusi paremini kaitsta ja kavatsen olla rohkem proaktiivne, ennetav, aga õigusloomelises dialoogis osaleda avalikes aruteludes seoses õigusloomega, äh, iseäranis, mis puudutab ombudsmani tood, nagu näiteks äh, juurdepääs dokumentidele, Olafit puudustav, äh, puudutavad sätted ja finantsmääruse küsimus. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kui mind valitakse taas ombudsmani ametisse, kavatsen ma teha järgmist Euroopa ombudsmani töö tõhususe parandamiseks kõigepealt tugevdada sidemeid äh, liikmesriikide inimõiguste institutsioonidele, institutsioonidega, lisaks ombudsmanidele, siis äh, tagada seda, et äh, heade tavade kohta jagatakse rohkem informatsiooni ja mm, aktiivselt võtta ühendust potentsiaalsete kaebajatega, kasutada oma laiapõhjalisi kogemusi ombudsmani ametikohas, selleks kavatsen kasutada ka parlamendi informatsiooniametid ja ressursse selleks, et aktiivselt võtta ühendust kodaniku, kodanikega ja jõuda kodanikeni ja, ja kodanikuühendusteni korraldada rohkem korrapäraseid koosolekuid Euroopa Liidu huvigruppidega selleks, et luua pidev foorum, dialoog äh, kodanikuühenduste meedia äh, ettevõtetega. kavatsen kasutada ära sotsiaalse võrgustiku võrgust, äh, veebilehekülge selleks, et kodanikke meie töösse kaasata. Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendi saadikud on juba aktiivsed selles valdkonnas ja nemad võivad siin valdkonnas olla eeskujuks. kavatsen ka Euroopa ombudsmanide võrgustikudega võrgustikke kaasata rohkem ka kaebuste lahendamisse ja kavatsen ka Euroopa ombudsmanide võrgustike teadmistebaasi täiendada seoses Euroopa Liidu õigusega ja selle rakendamisega liikmesriikides. president või esinaine ja austatud Euroopa Parlamendi liikmed, haldustavade parandamine, halduse kvaliteedi parandamine on olnud minu tänase sissekande põhiteemaks. see on ka minu ombudsmani töö keskmes ja kui mind valitakse taas minu ametisse, siis kavatsen ma vastu võtta ombudsmanile strateegilise plaani, mis oleks äh, laitmotiiviks äh, ka tulevikus Euroopa ombudsman tahab õiglaseid tulemusi kaebustele, mida esitatakse Euroopa institutsioonide vastu. me, mina lähtun oma töös äh, läbipaistvusest ja administratiivse kultuuri kõrgest tasemest. minu eesmärgiks on usaldus Euroopa Liidu kodanike poolt ja kõrgetasemeline tegutsemine Euroopa Liidu institutsioonides. ma loodan, et minu lühikene sissejuhatav sõnavõtt ja minu kirjalikud vastused on andnud teile hea ettekujutuse selle kohta, kuidas ma oma eesmärke kavatsen praktikas ellu viia ja et see ja, ja selle abil aidata Euroopa Liidul luua teenuste kultuur, millel on inimlik nägu ja tõeline kõrgetasemeline kodanike hüvede teenimise kultuur. Äh, aitäh, härra Diamandouros, nüüd me alustame aruteluga ja kõigepealt saab sõna proua Kani. aitäh ähm,. Äh, tere päevast, härra Diamandouros, ma ei esita teile uuesti neid küsimusi, mida, millal te vastasite juba kirjalikult ja te mm, mm, ka võtsite kokku oma vastused aga kuna te olete juba olnud ombudsman, siis ma tahaksin küsida, et kas on midagi, mida te oleksite soovinud teha, aga ei ole saanud eelnevatel ametiaegadel teha, kas teil on ka uusi eesmärke, mida te sooviksite saavutada? kas äh, teil ei ole hirmu, et te olete ametis, oleksite ametis liiga kaua ning äh, kuidas te kujutaksite ette koostööd petitsioonide komisjoniga ning millisena te näeksite koostööd teiste institutsioonidega, aitäh! Grazie, l'onorevole Bostinaru. aitäh, härra Bostinaru, palun! suur tänu, proua esinaine! austatud Euroopa ombudsman mul on äh, au ja rõõm tervitada teid siin täna meie ees. Teie juhtimisel äh, on meil olnud tihe koostöö meie komisjoni ja Euroopa Ombudsmani vahel äh, ja tänu sellele Euroopa kodanikud teavad täna paremini, milline on vahe headel haldustavadel ja haldusomavolil ja see on väga tähtis midagi, mida tuleks veelgi edasi arendada ja selles kontekstis tahaksin ma küsida, kas te olete valmis tegema meiega koostööd äh, selleks, et luua ühine mehhanism petitsioonide haldamiseks, nii et parandada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ombudsmani suhteid veelgi? suur tänu! Grazie all'onorevole Anchis. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fogig ismételni. Härra Diamandouros, ma pean vabandama, sellepärast et teataval määral ma kordan äh, iseennast siinkohal. aga oma kirjalikes vastutes, kirjalikes kommentaarides ja oma suulises ettekandes, äh, mis oli minu jaoks väga veendev, äh, jäi mulle silma üks asjaolu. see asjaolu on meie jaoks väga oluline, sellepärast et mina teie ettekandes seda ei leidnud. see nimelt rahvusvähemuste küsimus. võib-olla kui ma ennem rääkisin sel teemal, siis ma ei väljendanud ennast selgelt. Äh, ennem ma mingeid näiteid ei toonud, aga ma tooksin nüüd konkreetseid näiteid. võib-olla juhtub nii, et äh, mõnes liikmesriigis, äh, Euroopa Liidu liikmesriigis lähtuvalt kohalikust õigusest ei saa vähemusrahvused kasutada oma emakeelt. mina leian, et see on kollektiivne õiguste eiramine, aga samuti on ka see inimese indiviidi õiguste eiramine. ja see tähendab seda, et indiviid kannatab, indiviidil on valus. ja küsimus on siinkohal, mida saate teie selle asja puhul ette võtta, mida teie arvates saaks ette võtta, et sellist olukorda vältida? kuidas me suudaksime leida sõbraliku lahenduse sellistele konfliktidele? tehes seda me, me ei tohiks äh, sulgeda selliste õiguste eiramiste suhtes silmi, me ei tohiks äh, jääda pimedaks, äh, tegemist on indiviidide ja ka inimrühmade õiguste rikkumisega. Need on küll vähemusrühma, rühmad, aga siiski tuleb ka nende probleemidega tegeleda. ja abstraktsemalt tahaksin ma öelda, et see ei ole oluline mitte ainult sellepärast, et me tahaksime mingisuguseid sisemisi konflikte vältida, vaid äh, ka sellepärast, et Euroopa Liidus tekitab see, äh, tekitab see inimestes pettumustunnet, inimesed, äh, inimestele jääb mulje, kodanikele jääb mulje, et Euroopa Liit on silmakirjalik, et on probleeme, millele Euroopa Liit pöörab piisavalt palju tähelepanu, siis kui need probleemid tekivad geograafiliselt tähtsates piirkondades, aga inimesed ei mõista, miks Euroopa Liit keeldub tegelemast selliste küsimustega, mis äh, on näiteks Euroopa Liidu sisesed, sellepärast et sellised probleemid võivad Euroopa Liidust väljaspool sattuda väga suure tähelepanu äh, alla. Euroopa Liidu inimeste õiguseid rikkudes äh, satuvad ohtu Euroopa Liidu ühised äh, väärtused äh, ja Euroopa Liidu kodanike väärikus, nii et minu konkreetne küsimus teile oleks, et kas te näete, kuidas oleks võimalik selliseid äh, õiguste rikkumisi ära hoida, lahendada ja kuidas me saame tagada seda, et selline äh, topeltstandardite rakendamine Euroopa Liidus endiselt kehtib ja selline silmakirjalik lähenemine, kuidas teie oma töös ombudsmanina saate selle küsimuse leevendamisele kaasa aidata, kuidas tagada seda, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, tasandil tehakse koostööd, et selliseid probleeme lahendada. Äh, suur tänu, härra Diamandouros, suur tänu teie äh, raporti eest äh,, mis oli väga põhjalik ja suur tänu ka teie sissejuhatava sõnavõtu eest teie tuleviku äh, Äh, tulevikuplaanide kohta, sellepärast et te juba rääkisite, milliseid ootusi me võime tulevikuks äh, teha siis, kui Lissaboni lepe on vastu võetud ja nii edasi. Te juba vastasite äh, sellele küsimusele, mistõttu ma seda küsimust ei hakkaksin otseselt enam esitama, mul on hoopis teine küsimus, millest, mida on mainitud juba plenaaristungil. Te vähendasite kaebustega tegelemise aega. see on väga tundlik küsimus kui inimestel on mingisugune kaebus, pöördumine, siis nad ootavad äh, vastust, äh, nad ootavad seda vastust kiiresti. kas te olete suuteline veel vähendada kodanike pöördumistega tegelemise aega ja kuidas te seda kavatsete seda teha? sellepärast, et ma arvan, et äh, see küsimus tõuseb üsna sageli pinnale, aitäh. proua Voolis, palun. Thank you very much suur tänu, härra Dimondorus, suur tänu teie väga selgesõnalise, väga positiivse sissejuhatava ettekande eest. mul on kaks küsimust, kaks teemat, mida ma tahaks puudutada. kõigepealt seda, et me kõik oleme teadlikud sellest, et te olete pühendunud kõrgele teeninduskultuurile institutsioonides. me kõik oleme tutvuvad teie loodud tegevusjuhendiga, aga ma arvan, et paljud meist tunnevad äh, endiselt muret selle pärast, et Euroopa Liidu kodanikud seisavad silmitsi erinevate institutsioonidega Eh, väga suure arvu erinevate institutsioonidega, kelle poole pöörduda, Euroopa Parlamendi poole, nad võivad kirjutada petitsioonide komisjoni poole, nad võivad pöörduda teie poole, nad võivad kirjutada komisjonile. kõik see on väga segadust tekitav kodanikele ja nagu teie viimane küsimuste esitaja ütles, on see, et me tahaksime, et kodanikud pöörduksid õigesse kohta ja et nad saaksid võimalikult kiiresti vastuse paljud meist on rääkinud sellest, et äh, meil peaks olema üks koht, kuhu pöörduda, üks ühine portaal, mida teie arvate sellest? ja teine küsimus, Lissaboni lepe loob meile nõukogu, mis on teistsugune, äh, mis on äh, püsivam äh, kui ja, ja konkreetsem kui siiamaani, nõukogu ei ole siiamaani olnud kõige läbipaistvam organisatsioon, mida võiks ette kujutada. kuidas teie kavatsete seda probleemi leevendada. ja me tulevikus teeme koostööd liikmesriikide parlamentidega, nüüd on ka nendel oma roll meie õigusloomelises protsessis. kas teie kujutate ette, milline võiks olla teie konkreetne suhe Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidega äh, selleks, et äh, uusi instituut, Euroopa Liidu institutsioone äh, paremini toimima panna? proua Auken, palun. suur tänu suur tänu teie senise töö eest ja teie sõnavõtu eest ja ma arvan, et väga paljud meie küsimustest on üsna sarnased. Lissaboni lepe jõustub ja Lissaboni leppes on kaks uut artiklit, kaks artiklit, mis laiendavad õiguslikku alust ombudsmani töös ja Euroopa Liidu halduse vallas ja me oleme sellest juba rääkinud, aga mul oleks väga hea meel, kui te vastaksite veel konkreetselt, mida te kavatsete selles vallas teha, kas meil saavad olema mingid konkreetsed uued suhtemudelid äh, selleks, et äh, mis sunniksid meile veel paremaid haldustavasid rakendama. ja siis äh, tahaksime esitada küsimuse ka järelevalve kohta erinevate ametite üle, erinevate institutsioonide üle. kuidas teie kavatsete järelevalvet parandada erinevate ametite üle, sellepärast et ma arvan, et äh, see on kodanike jaoks väga oluline ja seda tahaksime ka meie näha. kodanikud äh, äh, puutuvad just kõige rohkem ametitega sageli kokku. härra Chichester, palun austatud esineja, suur tänu, professor Dimandõõrus, kas ma võiksin avaldada teile tunnustust teie saavutuste eest senini ja teie väga elava ja põhjaliku äh, sissejuhatuse eest, te olete tõesti väga pühendunud oma tööle. ma tahaksin küsida teilt, mis teie arvates on teie üks konkreetne kõige parem otsus või tegu teie eelmise ametiaja jooksul? või äh, millise konkreetse teo või otsuse te tooksite esile kui sellise, mida te kahetsete? ja ma tahaksin teada, miks mõlemal puhul. Teie kirjalikes vastustes olete te viitnud äh, institutsioon kriitiliste kom-, kommentaaride järelevalve institutsionaliseerimise kohta. ma tahaksin äh, kas te võiksite täpsustada seda, sellepärast et ma ei ole kindel, et te oleksite seda kuskil teinud, kui ma tõesti olen, siis ehk võiksite end korrata. aitäh. viimati Euroopa Parlament, äh, siis kui me tegelesime Paljatelli raportiga, kes ähm, kuulub meie juhatusse, siis äh, me tegelesime härra Diamandouruse äh, tööga ja tegime sellest kokkuvõtte, et me täname, ma tänan teid äh, tehtud töö eest ja ma tahaks teile esitada mõned küsimused. kõigepealt ko-, kogemuste kohta, et millised on probleemid, mis on olnud riiklikel ja piirkondlikel mediaatoritel ja kuidas neil on õnnestunud vahendada ning kas on vaja edendada teenuste osutamise kultuuri Euroopa institutsioonides. ma tean, et see ei ole lihtne töö. institutsioonid on keerukad. ja see on raske, kui tegemist ei ole valitud institutsioonidega. mida võiks teha sellel ajal ning äh, selleks, et ka lisaks sellele, et äh, kaitstakse kodanike õigusi, peavad äh, kodanikud oma õigustest ka teadlikud olema, aga nime, kodanikuõiguste harta ja Lissaboni leping ja muud asjad ei ole eriti tead-, laialt teada, et kuidas tagada see, et äh, kodanikud teaksid oma õigustest ja võimalustest neid kaitsta ja võimalusel näiteks ka Euroopa ombudsmani kaudu. härra Salavrakos, palun. härra Diamandouros mul oli ka võimalus äh, tegeleda teie töö kokkuvõttega proua Paljatelli raporti puhul ja tuleb äh, öelda, et äh, te olete tõesti ära teinud täitsa märkimisväärse töö. nüüd aga Euroopa Liit astub uude ajajärku Lissaboni leppe jõustumisega. sellega kindlasti kaasneb probleeme ka parlamendi töö jaoks ja raskusi tekib kindlasti ka teistel institutsioonide töös. ja see käib ka äh, ombudsmani kohta. ma arvan, et äh, tuleb teha teatavaid muudatusi selleks, et äh, saaks tõhusalt töötada. kas teil on konkreetseid mõtteid selle kohta, et kuidas peale Lissaboni lepingu jõustumist tagada, et ombudsmani töö oleks tõhus ja et see mm, tugineks realistlikele alustele, mitte mingitele illusioonidele. ma annan nüüd sõna härra Diamantoorusele, et ta saaks vastata ja siis äh, tuleb meil vaba mikrofoni voor. <clears throat> Madame Gruny, euh, je vous remercie beaucoup. proua Grünile tahaksin öelda, et ma tänan teid teie märkuste eest. väga raske on praegu vastata küsimusele, kas ma mitte ei ole püüdnud liiga palju ära teha. loomulikult ma ei esitaks oma kandidatuuri uuesti, kui ma teaksin, et juba liiga palju on ära tehtud. olen juba kuus aastat ametis olnud ja selgitasin ka teile seda oma viimasel kohtumisel teiega. ombudsmanina olen püüdnud eelkõige usalduslikke suhteid luua ombudsmani ameti, Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike vahel, see on pikaajaline protsess, keerukas protsess. kui Euroopa Parlament nüüd otsustab mind uuesti tagasi valida, siis see annab mulle võimaluse süvendada oma tegevust, seda tegevust, millega ma juba algust tegin. ja te küsisite ka, et äh, kas äh, ma ei sooviks veel äh, midagi ära teha. see muidugi on seotud küsimusega ka, et kas see on ainus töö, mida ma tahaksin teha. nüüd rääkides jõupingutustest lähendada ombudsmani ametit kodanikele ja informeerida kodanikke, siis see on tohutu töö, see nõuab jõupingutusi, palju aega ja ausalt öeldes mina olen valmis seda tegema. muide, neid võimalusi, kuidas seda teha, kuidas oma eesmärgi saavutada, on eh, ääretult palju ja eh, see, mida peab Euroopa ombudsman tegema ei pea ka liiga laialivalguv olema, ma pean praegu kõigepealt haldusomavoli küsimusi lahendama, läbipaistvusküsimusega tege-, tegelema ja pean leidma ka uusi mehhanisme nende probleemide lahendamiseks. sellega saan äh, vastata veel ühele küsimusele nimeks, nimelt äh, see puudutab koostööd Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoniga, see on aastate jooksul olnud väga kasulik, väga viljakas ja ma arvan, et homme, kui nüüd jõustub Lissaboni leping, siis see koostöö on veelgi tähtsam nii Euroopa Parlamendile kui ka ombudsmanile. meil äh, tekib uusi võimalusi, näiteks Euroopa Parlament saab ära kasutada võimalust koostööd teha rahvusparlamentidega ja mina, minul juba on liikmesriikide ombudsmanide võrgustikuga võimalust koostööd teha, aga e, e, selle kaudu on võimalik ka nüüd läheneda rahvusparlamentidele alustada, arutada kas siis hea valitsemistava küsimusi, aga eelkõige ära kasutada kõiki neid võimalusi, mis tekivad Lissaboni lepinguga. loomulikult äh, õnnestuks mul see palju paremini, kui mul äh, oleks teie petitsioonide komisjoni toetus. loomulikult koostööd tuleb ka teiste kolleegidega teha regioonides, liikmesriikide tasandil. Äh, jällegi siinkohal tahaksin ära kasutada Lissaboni lepingu võimalusi selleks, et suurendada ombudsmanide võrgustiku äh, tugevust võrreldes siis praeguse, praegusel hetkel tehtuga väga erakordne on ombudsmani töös see, et tegelikult mingeid piire meie äh, nii-öelda lähenemisviisides ei ole, alati võib leida mingeid uu-, uusi meetodeid ja liikmesriikide ko-, kolleegid on ka väga entusiastlikult eh, reageerinud võimalusele koostööd süvendada ja usun, et selleks tekib ka võimalus ja mina olen valmis koostööd oma valimise kohal, eh, korral ka süvendama. härra Postunarule tahaksin vastata otsekoheselt võimalus ühtsete mehhanismide loomiseks on seotud äh, sellega, et mina ja ka minu eelkäijad ombudsmanina on kasu saanud eelkõige Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni toetusest. ja sel, seda ma peangi äh, nagu äh, alguspunktiks, et edasi minna ja süvendada koostööd ma ei taha rääkida siin üle ja, ja ümber ikka ja jälle Lissaboni lepingust, aga see on tähtis, see annab võimalusi koostööd süvendada. Euroopa ombudsman saab koostööd teha liikmesriikide ja regioonide ombudsmanidega mitmel erineval tasandil. meil on juba loodud selline süsteem, kus liikmesriikide regioonid ombudsmanid saavad järelepärimisi esitada Euroopa ombudsmanile, siis kui on vaja selgitusi Euroopa seadustiku kohta. see, sellist võimalust on järjest rohkem kasutatud viimastel aastatel ja kujutan ette, et see e, tööviis e, süveneb veelgi, e, tihendades ka parlamentaarseid sidemeid. minul on selle läbi võimalik oma eh, kolleege liikmesriikides julgustada, võtta ühendust oma parlamentidega ja nende mõju on seega palju tuntavam eh, ja loomulikult eh, pälvib ka rohkem kodanike tähelepanu. me oleme kasutanud juba olemasolevaid struktuure, seda võrgustikku, mis meil on, meil on olemas oma äh, arutelufoorum ja seda saab kasutada selleks, et kolleege liikmesriikides informeerida erilistest probleemidest. näiteks meil oli tegemist ühe algatusega, mis puudutas võimalust luua ähm, patsientide ombudsman, tervishoiu ombudsman, tervishoidu puudutavad õigused on jäänud siiani liikmesriikide ombudsmanide pädevusse. Mm, loomulikult äh, tekkis eh, neil huvi, kui eh, nad kuulsid, et Euroopa Liidu tasandil soovitakse midagi eh, ära teha selles suhtes. Nad tulid oma küsimustega meie juurde, me selgitasime neile, millised plaanid meil on ja selle, seekaudu tekkis sünergia, mis aitas probleeme selgitada ja aitas vältida ka valehirmu liikmesriikides teisisõnu öeldes ma ei näe praegu ette ühise mehhanismi loomist, aga pigem kasutaksin ära olemasolevate mehhanismide laienemisvõimalusi ja neid võimalusi, mis annab meile Lissaboni leping. seega me tahaksime mitme, e, mitmeid erinevaid kontakte ära kasutada, e, võimalust koostööd teha liikmesriikide ombudsmanidega, parlamentidega, võrgustikuga, institutsioonidega, mis, millest siis ka kodanikud kasu saaksid. ma tahaksin härra Hankist tänada küsimuse eest samuti. ma olen täiesti teadlik teie muredest. ma tean, et teie riigis on vähemus, vähemuste ombudsman, ma olen härra Kaltenbachiga koostööd teinud omal ajal ja me teame ka, et kahjuks on ajaloolises kontekstis teie regioonis vähemusrahvuste küsimus ka eh, teravalt päevakorral olnud. mina teeksin muidugi tagasivalimise korral kõik selleks, et eh, olukord paraneks. ma olen puudutatud nendest küsimustest ja ma tahaksin lisada veel kahte asja. Euroopa ombudsmanina olen saanud muide erakordselt vähe vähemusrahvusi puudutavaid kaebusi. tavaliselt kaebused puudutavad siiski väidetavaid äh, mustlasrahvuse õiguste rikkumisi liikmesriikides. juriidiliselt on need küsimused siiski minu mandaadist väljas, seetõttu pean need küsimused edasi suunama regioonidesse ja liikmesriigi tasandile, aga kui laiemas kontekstis vaadata neid küsimusi ja rääkida haavatavatest inimrühmadest ja mitte seostada seda küsimust rahvusvähemuse küsimusega, siis loomulikult on ombudsmanil veel väga palju ära teha, näiteks diskrimineerimise osas, mis toimub vanusepõhiselt. ma töötasin välja olulise algatuse, mis puudutab näiteks ka erivajadustega lapsi. moraalselt väga terav küsimus. esitasin ka siin komisjonis Euroopa Parlamendis oma raporti selle kohta, samuti äh, algatasin uurimise ja avalikud konsultatsioonid haavatavate kodanike ehk puuetega inimeste olukorra kohta, väga lai valdkond jällegi, seega äh, need erinevad algatused näitavad, et ombudsman on juba püüdnud tähelepanu pöörata ka haavatavatele elanike rühmadele. muidugi oma mandaadi piires, see tähendab vastavalt Euroopa Liidu institutsiooni mandaadile. ja tahaksin ka teile öelda, et olen valmis koostööd tegema kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega, Euroopa Parlamendiga, petitsioonide komisjoniga, kolleegidega liikmesriikidest, selleks et vältida topeltstandardite kujunemist. loomulikult äh, arvestades neid piire, mis tulenevad äh, Euroopa õigustikust ning Euroopa institutsioonide mandaadist härra Dimanduros, suur tänu teile. tahaksin nüüd natukene täpsemaid vastuseid, lühemaid vastuseid, et me, sest meil ei ole enam palju aega, kui te nõustute. jah, see on see lahendamata probleem, kui akadeemikud hakkavad ombudsmaniks ja aega pole, kõneaega pole küsiti ka, et kas on veel võimalusi kaebusele vastamise aega lühendada. ma olen juba seda äh, aega lühendanud, lihtsamad küsimused lahendatakse kolme kuuga, aga ärge unustage ka, et meie töötame kahekümne kolmes keeles. ma äh, töötan äh, tihedas koostöös oma kolleegidega, püüdes siis vähendada kodanikele vastuse andmise aega ja loodame, et seda ka on võimalik teha ja proua Wallisele tahaksin öelda suur tänu äh, küsimuse eest. Äh, loomulikult ombudsman on soovinud ühist portaali luua ja üks äh, näide selle kohta on ka interaktiivse juh-, nii-öelda juhi, kodanike juhi loomine veebilehel, seesama juht Äh, juhatab kodanikku, kes veebilehele tuleb, seal on võimalik siis otsida küsimusi-vastuseid ja sellega on võimalik vältida ka, et inimene äh, vale ametniku poole pöördub. Äh, Europe Direct on ka andnud meile võimaluse otse telefonitsi vastata kodanikele, jällegi on er, kodanike elu lihtsamaks tehtud ning ähm, Lissaboni lepingu ja läbipaistvusnõukogu kohta tahaksin öelda, et te teate võib-olla, et ma esitasin vastava raporti nõukogus, selle tagajärjel ka läbipaistvus suurenes, ootan suure huviga uue nõukoguga koostööd ja loodan, et saab ära kasutada uusi võimalusi, mis tulevad Lissaboni lepingust, aga loodan ka, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu koostöö muutub läbipaistvamaks. olen seda mõtet ka toetanud ja ma olen ka nüüd selgitanud, kuidas ma kavatsen äh, ära kasutada Lissaboni lepingust tulenevat võimalust koostööd teha rahvusparlamentidega, kindlasti kavatsen koostööd tõhustada ja proua Aukenile vastaksin, et ähm, teie küsimusi ma mõistan, aga neid ei ole lihtne vastata. artikkel kakssada üheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimislepingust äh, võimaldab kindlasti hea halduse seaduse vastu võtta, ma olen valmis koostööd tegema teie komisjoniga, minu meelest on väga oluline äh, koostöös sünergia saavutada, nii et tulem oleks äh, kodanikele kasulik ja, aga muidugi see eeldab seadusandlikku algatust. ise olen ma eh, hea meelega valmis eh, oma panust andma. ja samuti tahaksin öelda, et ombudsmani jõupingutusi on vaja intensiivistada kui mind tagasi valitakse, siis kavatsen eh, tähelepanu pöörata just Euroopa Liidu institutsioonidele, agentuuridele ja ametitele, et suureneks eh, järelevalve eh, Euroopa Liidu institutsioonide teenindusvalmiduse üle. ja nüüd küsiti minu käest, ka, milline on olnud minu parim otsus. see on eriraport, mille ma esitasin ka sii-, sellele parlamendile, teie komisjonile, see puudutas erivajadustega lapsi. tol hetkel sain ma tegeleda temaatikaga, mis oli suureks mureks just sotsiaalvaldkonnas, lapsed, haridus, erivajadused, väga oluline kombinatsioon eh, sel- eh, ja see mõjutab ka Euroopa Liidu õiguskorda, ma sain eh, siin oma sõna öelda kaasa. aga kas mul on ka millegi üle kahetsust avaldada? on küll, kahetsen, et ma ei suutnud selgitusi anda piisavalt Euroopa Parlamendis nendel teemadel, mis puudutasid eh, Euroopa Parlamendi liikmete kom-, rahalisi kompensatsioone. Eh, ma eh, muidugi tervitasin soovi läbipaistvust suurendada, aga ma ei suutnud põhjalikult, piisavalt selgitada oma seisukohti ja ma kahetsen seda kuidas on järelevalvega Ombudsmani ametis? ma soovin seda tõhustada, ma tahaksin oma personali kasutada eh, selleks, et luua kontakte kohaliku tasandiga, liikmesriikide tasandiga, aga ka ähm, institutsioonidega ja nüüd räägiksin edasi kreeka keeles mulle on öeldud, et ma pean lühidalt kõnelema ma juba selgitasin, kuidas ma kavatsen kohaliku tasandi ombudsmanidega koostööd teha, see, selle juurde tagasi ma ei taha tulla, aga see, mis puudutab ähm, teenindusvalmidust Äh, see on midagi äh, niisugust, mida ma olen püüdnud arendada. Äh, seda on võimalik veelgi täiustada, intensiivistades suhteid Euroopa Liidu institutsioonide ja ombudsmanide vahel. kuigi kõik institutsioonid ei ole valitavad, ei pea see suhtlemist takistama Euroopa Komisjoni erinevate teenuste, teenistuste vahel. Lissaboni leping annab võimaluse tihendada koostööd liikmesriikide parlamentidega ja viimasele küsimusele vist olen vastanud. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et minu jaoks avab Lissaboni leping meile uusi väljavaateid ja äh, hea meelega kasutaksin neid võimalusi, kui minu mandaati uuendatakse. noh, mis asja. Anna. härra Diamandoros äh, äh, suur tänu kõige sellest, mida te olete teinud ning ma sooviksin teile õnne soovida ka veel millegi eest. selle eest, et teie vastused olid nii täielikud ja et te vastasite nii ausalt. sooviks küsida kahte asja. kui te vastasite sellele küsimusele, et mida peaksid Euroopa Liidu institutsioonid tegema selleks, et pakkuda kodanikele paremat teenust, siis te main-, mainisite kuut asja ja mina tuleks tagasi kahe juurde. esmalt selle juurde, et kõigepealt tuleks kodanikke teavitada oma õigustest ja moodustest oma õigusi kaitsta ja teiseks selgituste andmine kodanikele mm, keeles, mida nad mõistavad ja see on väga oluline. sest teie töö kaudu on võimalik äh, anda panust Euroopa idee levitamisse ja võttes aluseks selle, mida, äh, mida te olete teinud ja, ja teie vastused, pean ma ütlema, et mul on väga suur usk teisse. Äh, και εγώ με τη σειρά μου στους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής. Proua Palmiadelli, ma tahaks öelda omalt poolt oma kolleegidele. et ähm, oma raporti äh, tõttu, mis tegeles äh, härra Diamandoruse tegevusega kahe tuhande kaheksandal aastal, olen ma võib-olla erapoolik Euroopa Parlament nimetas mind äh, raportööriks äh, ka ühe teise institutsiooni kohta ja praegu ma pean ütlema, et ma olen väga uhke, et ma sain äh, tegeleda selle tööga, mis oli väga vastutusrikas. Te rääkisite uuringutest, mis te omal initsiatiivil läbi viisite ilma et äh, te oleksite tuginenud mõnele kaebusele ja millis- härra Diamandouros, vastus. Äh, ma tänan teid äh, heade sõnade eest. ma punastasin siin selle ajal ning vastamaks proua Vraptile pean ütlema, et ombudsmanilt võib oodata, et peab ootama, et ta oleks siiras, et ta räägiks ausalt. nii et äh, ma lihtsalt äh, olin oma ülesannete kõrgusel, olles teiega aus ning äh, mis puudutab vajadust kõnelda selgelt, siis see on tõesti nii, et ombudsman peab olema mõistetav ja sellepärast ma Äh, ma ka ähm, üritasin seda saavutada oma, äh, oma töös ja nüüd äh, proua Paljadelli kommentaaride kohta, et mis puudutab neid omaalgatuslikke tegevusi, siis tegemist on väga kasuliku ja ja hea vahendiga, mis on ombudsmani kasutuses ja seda tuleb ära kasutada väga olulistes küsimustes, nagu näiteks äh, süsteemsed probleemid äh, teatavas institutsioonis või siis väga rasked probleemid, ka siis, kui nad puudutavad äh, üksnes ühteainust isikut. omalt poolt üritasin ma seda vahendit kasutada selleks, et tuua val-, heita valgust süsteemsetele probleemidele ja selleks, et säilitada suunda kodanikele osutatavate teenuste, kodanikele osutatavale teenustele. aitäh, proua Harkin, meil on ainult kaks minutit. ma üritan nüüd anda sõna lühidalt äh, proua Harkinile ja siis ka äh, härra Diamandourosele, et ta saaks vastata. kõigepealt tahaksin vabandada, et ma ei olnud kuulamise algul siin. ma olen kindel, et te teate, et siin majas toimub palju asju ühel ja samal ajal ja seetõttu ma hilinesin ja mul on hea meel ka, et te tõstatasite siin rahvasaadikute kompensatsioonide küsimuse. ja tegelikult arvatakse ka, et mujal ei ole võimalik selle küsimusega tegeleda, siis äh, seda tänuväärsem oli teie töö. nüüd äh, võimalus, et inimesed saavad kõnelda oma keelt ja saavad kuulata seda keelt, mida nad mõistavad, on väga tähtis, sellepärast et tõesti kodanikud sageli ei tea, milliste institutsioonidega on tegemist, kuidas nad omavahel erinevad. ja seetõttu küsingi teie käest, te olete väga palju ära teinud, aga kas teil on veel plaane tagada seda, et kodanikud mõistaksid paremini neile antud vastuseid ning seda, et neile ei lubata rohkem, kui Euroopa Liit tegelikult ka ära suudab teha. tänan. suur tänu. olen väga tänulik teie kommentaaride äh, kohta kommentaaride eest seoses vastuste arusaadavusega. ja mis puudutab teie küsimust, siis hea haldustava juures on hea just see, et see on piiritu, see tähendab, et tegelikult ennetavaks tööks on piiritud võimalused. nii et selles mõttes olen ma täiesti äh, teadlik sellest, et ma ei tohiks liiga palju püüelda aga samas on meie, on lõputult võimalusi olla ennetav ja teenida kodanike hüve paremini ja seda ma püüangi teha. ja teie kommentaar tasakaalu kohta, liiga suured ootused ja võib-olla liiga vähe tegutsemist, ma püüan tegutseda vastupidi, ma püüan äh, anda vähem lubadusi ja siis äh, pakkuda rohkem, äh, tegutseda rohkem, saavutada rohkem ja loodetavasti saab olema see nii ka tulevikus. aga ma tänan teid, ma püüan kasutada lihtsat keelekasutust ja ma tahaksin veel kord korrata, et võimalused on piiritud selles valdkonnas, aga tegutseda tuleb ettevaatlikult, põhjalikult, aga samas ennetavalt ja samas ka kasutada kujutlusvõimet, aitäh! Mr Diamanduros äh,, eh, kuigi. suur tänu, härra Diamanduros. ja ma arvan, et nüüd me võime siis eh, öelda teile, härra Diamanduros, eh, head aega tänaseks ja asuda oma viimase kandidaadi juurde, härra Moneta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 Uh, we welcome Mr Monet. tervitame siin uh, härra Monetti ja anname talle pisut võimaluse ka istet võtta ja ennast sisse seada. For the next fifteen minutes.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 esinen, et äh, andsite mulle võimaluse tutvustada nüüd äh, teie komisjoni eest. minu jaoks on tegemist suure au ja väga meeldiva ülesandega. ma siis äh, räägin kolmes keeles oma tutvustamise ajal. minu kandidatuuri põhijooned puudutavad esmajoones uuendusi, ma sooviksin Euroopa Ombudsmani ametit äh, näha äh, äh, te veidi teisiti, ma tahaksin tuua kaasa uusi mõtteid ja teine minu kandidatuuri iseärasus on, et ma olin oma koduriigis Belgias föderaaltasandil ombudsman äh, Äh, ja äh, olin aastast äh, üheksakümmend seitse kuni aastani kaks tuhat viis Belgia ombudsman ja nüüd tegutsen Euroopa kolledžis Brügges, Belgias ja tegelen alternatiivsete konfliktilahendustega, olen jurist. ma tunnen ühenduse õigust, see on väga oluline Euroopa ombudsmani jaoks <laughs> ma olen siis jurist ja ja ma olen alati äh, näinud õigust inimeste teenistuses, mitte vastupidi. Äh, juri-, äh, see, et ma olen jurist, on väga vajalik ombudsmani ameti jaoks. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on mediaatori, on äh, ombudsmani kohta ette nähtud, et tegemist peab olema äh, väljaõppinud juristiga ning teine oluline isearvamus on, et ma tunnen väga hästi Euroopa institutsioone ja agentuure, ma olen mm, teinud äh, koostööd mõningate Euroopa amet, Liidu ametitega Brüsselis, Kopenhaagenis ja teistes kohtades ja olen Äh, avaldanud artikleid Euroopa Liidu teemadel ja Euroopa Liidu toimimise kohta ja veel üks oluline asi on, et ma äh, räägin viit Euroopa Liidu ametlikku keelt ja oma teadmisi ka veel kahest äh, keelest. ja ma arvan, et igaühe identiteedi austus, mille ja identiteedi hulka kuulub ju ka keel, peab olema Euroopa Liidu keskmes ja seetõttu on see oluline ka ombudsmani jaoks, kes on ju otseses kontaktis äh, inimestega. ning viimane aspekt, mis peaks minu äh, kandidatuuri toetama, on see, et äh, ma saan erinevaid põlvkondi ühendada, ma olen peaaegu viiekümne aastane, mul on äh, olnud aega koguda kogemusi, aga ma olen äh, avatud meelega ka teiste inimeste suhtes ja mm, see on äh, vanus, mis jääb kahe põlvkonna vahele, mis on väga olulised Euroopas. mis puudutab äh, Euroopa Ombudsmani ametit, siis tuleb öelda, et tegemist on et, et ombudsmanil on väga oluline roll, ühelt poolt on vaja tugevdada demokraatlikku kontrolli Euroopa Liidus, e, vaja on kaitsta kodanikke haldusasutuste omavoli eest ning e, Euroopa Liidus e, on süste-, erinevate süsteemide vaheline tasakaal palju nõrgem kui liikmesriikides ning väga oluline on ka äh, Euroopa Liit, ombudsmani amet Euroopa Liidu demokratiseerimise seisukohalt. parlament on äh, see institutsioon, millel on kõige tugevam levi-, legitimatsioon ning äh, mm, lõpetuseks on äh, niimoodi võimalik ka Euroopa Liidu ameteid muuta demokraatlikumaks. Euroopa mediaator, ombudsman peab mm, tegelema läbipaistvuse suurendamisega. see, mm, sellest peab saama Euroopa Liidu tunnusjooni, no see on ka Lissaboni lepingu artiklis kirjas, tagat-, läbipaistvus peab olema tagatud äh, kõigi institutsioonide ja ametite puhul ja see peab olema tagatud muidugi ka ombudsmani puhul. vastutus on ähm, teine põhimõte. vastutus äh, mm, peab olema tagatud äh, kõigis, äh, kõigil tasanditel ja ma juba rääkisin siin läbipaistvusest ja kontrollisüsteem Euroopa Liidus on nõrgem kui äh, liikmesriikides ning kolmas põhimõte, mis minu jaoks on oluline, on teenuste osutamiskultuur. ja teenuste osutamiskultuurist peab saama väga oluline osa äh, äh, kõigi ametite ja institutsioonide toimimisest. Euroopa Liidu ähm, ombudsmani eesmärgiks peaks olema põhiõiguste tugevdamine Euroopas ja põhiõiguste harta eh, elluviimine Ähm, diskrim-, mittediskrimineerimise tagamine kõige haavatavamate inimrühmade puhul, sisserändajate puhul, need on need aspektid, äh, millega Euroopa ombudsman peab tegelema järgmise viie aasta jooksul. ning veel üks asi, mis on väga oluline, Euroopa ombudsman peab äh, esitama mõtteid äh, uuen-, Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite uuendamise mm, jaoks ja vaja oleks ka ähm, ametnike koolitusprogrammi, et nad rohkem tegeleksid, keskenduksid kodanike huvidele ja vajadustele ning vaja oleks ka ühiskondlikku reformi, head, häid haldustavasid ja selle juuru-, nende juurutamist Euroopa Liidu tasandil tervikuna ning lõpetuseks ähm, ma arvan, et Euroopa Ombudsman saab mängida olulist rolli selleks, et vähendada lõhet Euroopa Liidu ja kodanike vahel. raske, selleks on vajalik äh, teha ära palju tööd, kodanikke mm, võiks lähendada Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu ametnikud peaksid olema teadlikud rollist, mida nad äh, mängivad, nad on praktiliselt äh, Euroopa Liidu äh, nägu ning äh, Euroopa Liidu institutsioonidega, teiste institutsioonidega saaks koostöös saaks parandada Euroopa Liidu imidžit. nüüd ma tahaksin konkreetsete tegude ja ettepanekute teema juurde minna. kõigepealt minu teod, minu ettepanekud seaksid eesmärgiks parema haldus Euroopa Liidus. kõigepealt ma seaksin endale eesmärgiks tagada täielik heade haldustavade koodeksite rakendamine mitte ainult suurtes institutsioonides, vaid kõikides Euroopa Liidu ametites, eriti pidades silmas, et otsus seda teha on vastu võetud juba kahe tuhande kaheksandal aastal. siis äh, minu teiseks eesmärgiks oleks äh, luua ühine hea administratiivse käitumise koodeks, ma püüdleksin institutsioonide vahelise dialoogi poole, mis äh, aitaks välja töötada sellise ühise koodeksi kõikide ametite institutsioonide jaoks. ja siis samuti tahaksin ma arendada äh, reageerimist äh, heade haldustavade puudulikkusele, samuti kavatsen ma läbipaistvuse ametniku võtta tööle, äh, soovita võtta tööle kõikides Euroopa Liidu institutsioonides, teie komisjonil olen ma selles osas olnud väga äh, tänulik, sellepärast et te olete teinud ettepaneku, äh, mis liigub samas suunas, ma arvan, et selline ametnik on väga vajalik. siis Euroopa ombudsman peab nõustama Euroopa põhiõiguste harta rakendamist, seda ma juba mainisin, aga ma sellel rohkem ei puutuks, sest et just olen maininud seda ja ma leian aga siiski, et see on väga oluline. ja siis äh, veel. Euroopa äh, ombudsmani äh, teenuse nähtavus peab samuti parandama. kahe tuhande kolmandast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani on ka kaebuste arv kasvanud kaheksakümmend, kuuskümmend kaheksa protsenti. halduskaebuste arv on tõusnud viisteist protsenti samal perioodil ja kui me võtame vastuvõetava kaebuse arv äh, inimese kohta, siis on äh, samas äh, suurenemine olnud ainult üks protsenti. Ombudsmani puhul tegelikult on isegi kuueteistprotsendiline vähenemine, kui me võtame kõik kaebused, mitte ja, ja eelarveliste kaebuste arv on äh, suurenenud nelikümmend kaheksa protsenti, mis tähendab seda, et me peame Euroopa kodanike õigusi, õigust ombudsmani poole pöörduda rohkem levitama ja seetõttu kavatseme viia läbi informatsioonikampaania Euroopa kodanikele ja ka äh, Äh, erinevatele vaheetappidele, ma kavatsen arendada tihedamat koostööd ajakirjanduse meediaga, sellepärast et äh, nende äh, roll on väga tähtis, kui me räägime koda-, kodanike teadlikkusest, ma kavatsen osaleda erinevatel konverentsidel, seminaridel, korraldada neid samuti äh, luua võrgustikud, mis ei äh, maksa mitte midagi, sellepärast et seda teeksime me koostöös Euroopa Komisjoni delegatsioonidega, Euroopa Parlamendiga ja kasutades ära erinevaid infokeskuse, mis Euroopa Liidu institutsioonidel liikmesriikides on. samuti teeksime ettepaneku Euroopa Parlamendile, et äh, haldusotsused alati tooksid välja kodaniku õiguse pöörduda, pöörduda ombudsmani poole mis mõningates kohtades juba on tavaks. aga ombudsman peab tegema oma koostöö, oma tööd koostöös, äh, aidates kodanikke ja ma kavatsen äh, luua e-süsteemi, elektroonilise süsteemi ja äh, e ennetavate küsimuste esitamiseks kodanikele. me praegusel hetkel on kaheksakümmend viis protsenti küsimustest, äh, kaebustest, mis ombudsmanile esitatakse, äh, mitte ombudsmani pädevusvaldkonda kuuluvad. seda tuleb ära hoida, samuti kavatsen äh, ma luua interaktiivse käitumisjuhise, mis kehtiks, mis oleks kasutusel kõikides institutsioonides, mis aitaks kodanikel puududa õige asutuse poole. siis kolmas konkreetsete tegevuste äh, kogum oleks suunatud koostöö parandamisele. koostöö on väga tähtis. koostöö Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ombudsmani vahel. kas te teate, et vähem kui üks kümnendike kõigist kaebustest, mida Ombudsman sai, esitati äh, Äh, parlamendi liikmete poolt, Euroopa Parlamentide liikmete kõrval lähtuvalt meie aluslepingutest võivad tegelikult ka Euroopa Parlamendi liikmed esitada oma kodanike äh, nimel kaebuse ombudsmaniga. Äh, see tähendab seda, et ombudsman peab parandama võimalust Euroopa Parlamendi liikmetel kaebuste esitamiseks koostöö Euroopa Parlamendi, teie komisjoni vahel, lugupeetud esinaine, austatud komisjoni liikmed, peab äh, paranema, koostöö on juba olnud äh, eeskujulik, aga ma arvan, et me peaksime veel parandama sünergiat ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel, kui me tegeleme samade ja kattuvate küsimuste puhul. samuti puudutab see teisi Euroopa Liidu institutsioone ja, ja koostööd petitsioonide komisjonidega, samuti ka ombudsmani koostööd äh, liikmesriikide ombudsmanidega. koostöö toimib, aga mitte piisavalt. kas te teate, et kahe tuhande kaheksandal aastal ainult äh, kaheksa Euroopa õiguse küsimust said lahendatud koostöös ombudsmani ja Euroopa ombudsmani ja liikmesriikide ombudsmanide vahel. see tõesti ei piisa, me tõesti, me peaksime seda sünergiat äh, parandama selles võrgustikus ma paluksin teilt rohkem koostööd, ma paluksin teilt rohkem koostööd ka Euroopa ombudsmanide ja liikmesriikide õigusvahemeeste vahel, ka uue harta elluviimisel ja mis võib olla veel kõige tähtsam, parem koostöö Euroopa Kohtu ja Euroopa Parlamendi vahel. haldusomavoli juhtumeid on mitu, mille puhul on ombudsman esitanud oma soovituse, neid on olnud neli see on valdkond, kus me peame tegutsema koos ja siis viimane tegutse te,, tegude valdkond oleks suunatud Euroopa Ombudsmani enda tegevuse parandamisele. Euroopa Ombudsman peab minu meelest Euroopa Komisjoni artikleid kaks, kaks, kuus ja kaks, kaks, kaheksa paremini rakendama Need artiklid käsitlevad rikkumisprotseduuri, rikkumismenetlust, nagu te teate, teate. see aitab paremini, paremat reguleeritust Euroopa Liidus tagada ja ombudsman peab olema oma töös täpsem ja tõhusam. Euroopa ombudsman minu arvates peab veel vähendama oma kaebustega käsitlemise aega, käsitlemise töötu-, toet-, tööt-, töötlemise aega, see on praegu nüüd äh, juba vähendatud kolmeteistkümne kuuni, aga ma arvan, et seda tuleb veelgi vähendada. Euroopa ombudsman peab ka süstemaatiliselt äh, teostama järelevalvet oma kriitiliste kommentaar, kommentaaride, kriitiliste märkuste erru, ellurakendamise üle ja avaldama rohkem survet institutsioonidele haldusomavoli korral. ja lõpetuseks, ombudsman peab äh, tõhusamalt äh, äh, lihtsustama lahenduste leidmise protsessi, mina olen seda bürokraatiat lihtsustanud omaenda koduriigis ja ma arvan, et see kehtib ka Euroopa tasandil, äh, selline lihtsustatud lähenemine on parem paljudes kohtades. suur tänu, proua esinaine, suur tänu teile võimaluse eest ja ma olen valmis vastama küsimustele. Grazie eh,. Allora apriamo il dibattito eh,. No, la, la... aitäh, avame arut-, avan arutelu ja sõna saab proua Grüni. aitäh, proua pres-, proua esinaine ähm, tere päevast, härra Monet. Te andsite meile palju elemente, aga mul oleks meeldinud, kui te oleksite rääkinud tulevase ombudsmani prioriteetidest tulevasel ametiajal ja para-, ja sellest, kuidas oleks võimalik parandada ombudsmani tööd ja kas oleks vaja äh, muuta äh, ombudsmani statuuti ja mida peaksid tegema Euroopa Liidu institutsioonid selleks, et parandada äh, kodanikele osutatavat teenust, võttes arvesse äh, nende spetsiifilist rolli ja äh, mis on ka kirja pandud aluslepingus ja mm, mi-, kuidas te kavatsete oma mõtteid ellu viia, me nägime, et et äh, teil on palju mõtteid, et äh, võib-olla on raske kõiki neid ellu viia, aga äkki te rääkis, räägiksite mõningatest asjadest ning äh, koostöö petitsioonide komisjoniga, kuidas te seda konkreetselt ette kujutate ning millisena te näeksite koostööd teiste institutsioonidega, aitäh! Grazie, l'onorevole Bolsonaro. Gra- aitäh. The petty committee has härra Monet petitsioonide komisjon on suurt muret tundes pannud tähele seda, et kahe tuhande kaheksandal aastal kolmkümmend kuus protsenti kaebustest olid seotud läbipaistvuse puudu, puudumisega, teabe andmisest keeldumisega või dokumentide väljastamisega, väljastamisest keeldumisega. kuidas te kavatsete selles valdkonnas inimestele, kodanike usaldust suurendada? suur tänu. proua Henkis, palun köszönöm szépen. Kedves... Suur tänu. härra Monet, ma tahaksin äh, esitada teile paar väga lühikest küsimust. see, millest ma tahaksin rääkida, on äh, seotud äh, ühe teemaga, millest te rääkisite väga veenvalt, väga pühendunult, nimelt sellest, Äh, kuidas üks ombudsmani eesmärkidest on ombudsmani ameti imago parandamine ja ka Euroopa Liidu imago parandamine. meie ülesandeks siin on teenida oma kodanikke ja meie imago kodanike silmis ei ole sugugi mitte täiuslik alati. minu esimene küsimus, mille abil püüaksite teie äh, tagada seda, et äh, õigusrikkumiste osa, osas ei jaguneks õigusrikkumised äh, nii-öelda popimaks ja vähem popimaks, kuidas te tagaksite selle, et õiguste käsitluses oleks võrdne lähenemine? et keegi ei peaks kartma, et nende probleeme käsitletakse kas poliitilisel või mõnel muul põhjusel teisejärgulistena. minu teine küsimus on järgmine. Te mainisite siin äh, nii-öelda kasulikku dünaamikat. mulle väga meeldib selline lähenemine. kas teie ise leiate, et te olete piisavalt tugev isiksus selleks, et tagada, et te põhi, tagada põhjalik käsitlus teemade puhul, mis võivad olla seotud korruptsiooniga. isegi siis, kui selline korruptsioon paistab puudutavat kõige kõrgemaid valitsemistasandeid ja minu kolmas küsimus, äh, vabadus äh, äh, õigus ja turvalisus, need teemad sageli on omavahel seotud ja on otsuseid või on juhtumeid, kus terrorismivastane äh, võitlus äh, toob kaasa inimeste eraelu puutumatuse rikkumise. ja ma isiklikult arvan, et me peame olema väga e-, ettevaatlikud, sellepärast et äh, korrakaitse ja terrorismivastane võitlus on väga olulised. aga ma arvan, et mida teie taha, arvate, see, see on minu isiklik arvamus, aga ma tahaks teada, mida teie arvate sellest väga tundlikust küsimusest, tundlikust valdkonnast. ja minu neljas küsimus, pärast Lissaboni leppe jõustumist on uusi võimalusi petitsioonide esitamiseks ka näiteks äh, referendum. ja mida teie arvate äh, viiendaks äh, kollektiivsest vähemuste õiguste rikkumisest, nagu näiteks Slovakkias, slovakid ja Ungaris ei saa kasutada oma emakeelt, sest nad kuuluvad vähemusrahvuse hulka. milliseid lahendusi teie pakute selles valdkonnas, aitäh? see, suur tänu, härra Paradeli. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτ, για την πολύ δυναμική. Suur tänu, härra Monet, selle väga düü-, dünaamilise sissejuhatava sõnavõtu eest, väga huvitav oli kuulata teie arvamust. ja väga huvitav oli kuulata seda, mida teie arvate, millega peaks ombudsman, mida ombudsman peaks tegema oma visioonide saavutamiseks. mul on üks konkreetne küsimus, lihtne küsimus. kuidas teie kujutate ette seda, et te kaebuste käsitlemise aega vähendate? kaebuste käsitlemise, töötlemise aeg, kuidas te seda praktiliselt kavatsete veel vähendada? Onorevole Härkin proua Harkin, palun. suur tänu, proua esinaine. tere õhtust, härra Monet ja suur tänu teile väga üksikasjaliku ja väga praktilise sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on paar küsimust, paar lühikest küsimust ja suurem osa küsimustest puudutavad konkreetseid näiteid teie sõnavõtu teemade kohta. Te rääkisite klassikaliste õiguste juurest uute väljakutsete juurde liikumisest. mida te sellega mõtlesite, kas te võiksite tuua ühe konkreetsema näite? teiseks rääkisite te oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, sellest, et meil on äh, Mandri-Euroopa ja anglosaksi õigussüsteemide vahel erinevused ja on selge, et tuleb mõlemat süsteemi austada. kas te võiksite natuke täpsustada seda? siis rääkisite ka sellest, kuidas õigus peaks alati teenima kodanike huve kas teil on mingeid konkreetseid äh, küsimusi, mingeid konkreetseid äh, Euroopa Liidu õigusakte, mis teie arvates äh, võiksid teenida kodanike huve paremini ja milline võiks olla teie roll selle huvide teenimise edendamise osas? minu neljas küsimus puudutab haldusomavoli ja seda, kuidas teie kavatsete haldusomavoli definitsiooni laiendada. ma päris täpselt ei saanud aru, mida te selle kohta ütlesite, võib-olla te võiksite mulle seda korrata. ja lõpetuseks te mainisite seda, et sünergia peab paran-, paranema Euroopa Ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel siis, kui me tegeleme kattuvate küsimustega. ma eeldan, et te mõtlete siin mingeid konkreetseid juhtumeid ja kui te mõtlesite mingitele konkreetsetele juhtumit-, juhtumitele, ehk võiksite pisut täpsustada meile seda. aitäh! suur tänu, proua Auken, palun! suur tänu! ka mina tahaksin äh, tänada teid äh, selle sõnavõtu eest Äh, teie sõnavõtt oli paljulubav. Te ütlesite, et te kavatsete parandada ka rikkumisprotseduur, menetluse järelevalvet ja teil on pädevus seda teha, mis puudutab äh, rikkumismenetlust äh, kui ka mis puudutab äh, komisjoni otsuste sisu selles valdkonnas. kas te võiksite täpsemalt selgitada, et kuidas te kavatsete komisjonide otsuseid äh, sisuliselt äh,, selle üle järelevalvet teostada ja minu teine küsimus äh,. Te mainisite, et väga vähe kui üldse kunagi on Euroopa Parlamendi liikmed kasutanud oma võimalust äh, pöörduda Euroopa Ombudsmani poole mi-, mida te konkreetselt meist ootate, kui, mis te arvate, milliste, kus me oleksime, milliste juhtumite puhul me oleksime võinud esitada, äh, pöörduda Euroopa ombudsmani poole lähtuvalt oma eriõigusest, sellepärast et see on loomulikult väga äh, huvitav, sellepärast et te süüdistate meid, äh, te võib-olla mõtlete mingeid konkreetseid tõsiseid olukordi, kus me pole oma õigusi täitnud ja mind väga huvitab see, kus me ei ole oma tööd piisavalt hästi teinud suur tänu. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ. Austatud Salafrakos. suur tänu. ja te rääkisite sinna äh, tasakaalust ombudsmani ja institutsioonide vahel. mis te arvate, kas Te tõesti, kas te tõesti leiate, et institutsiooniliselt me oleme tegutsenud äh, ühe sama asjaga, nii et sellest ei ole olnud kasu ja kas te võiksite konkreetselt välja tuua selle juhtu, juhtumi või need juhtumid, kus me oleme tegutsenud, oma tööd teinud kahekordselt? ja nüüd anname sõna härra Manutile um,. A lot of questions, Mrs President. väga palju küsimusi loodan, et ma ei unusta ühtegi nendest ära. suur tänu küsimusele, mille esitas proua Gröni. Te küsisite äh, väga hästi, palusite mul valida kõigist prioriteetidest ühe, aga seda on väga raske teha muidugi kõik need prioriteedid ei ole sama tasandi prioriteedid, aga äh, osad küsimused on ikkagi tähtsamad kui teised. kui mina peaksin nüüd eristama neist üht, siis äh, see oleks kodanike võimalus abi saada ombudsmanilt. Ähm, see ei ole muidugi kõik, kõige tähtsam, aga see on üks tähtsatest äh, äh, prioriteetidest. juba neliteist aastat on eksisteerinud Euroopa Liidu ombudsmani amet. selle aja jooksul on kaebuste arv kasvanud, aga arvestades sellega, mis toimub eh, liikmesriikides, siis on see arv absoluutarvudes siiski väga madal ja kui me nüüd eh, vaatame, millised eh, pöördumised langevad ombudsmani pädevusalasse või mitte, siis arvan, et liikmesriigis ei suuda ükski ombudsman ehm, kõiki neid küsimusi lahendada. Euroopa tasandil muidugi on kodanikel, kes, kellel on ühendus Euroopa Liidu institutsioonidega, ei ole, kõiki nendest ei ole kindlasti Euroopa Liidu kodanikud ja kindlasti tuleks kuidagi vähendada kaebuste arvu, muidu meil oleks neid miljonites ja ikkagi me oleme näinud, et neljateist aasta jooksul on eh, nende eh, pöördumiste arv, mis jäävad ombudsmani pädevuse alla, siiski kasvanud, probleem on ja ombudsmani on ka kritiseeritud ka Euroopa Parlamendi poolt eelkõige eh, selles osas, eh, mis puudutab ühe kaebuse lahendamist ja selle maksumust, kui öeldakse, et eh, see läheb järjest ja järjest kallimaks ja nii edasi. see on väga primitiivne lähenemine, ma tundsin seda ka Belgias ombudsmanina töötades, aga see on väga levinud arusaam. ja seetõttu arvan, et mitmetel põhjustel ja esimene nendest on tõesti äh, see, et eh, kodanikud peaksid paremini teadma oma õigusi, tundma õigusi ja mm, õigust ka ombudsmani poole pöörduda. ja kindlasti saaks ära kasutada infotehnoloogia võimalusi eh, selleks, et eh, suunata paremini ka kaebusi või pöördumisi ja elimineerida mitteolulised samuti ma ei arva ka, et Euroopa ombudsmani staatust peaks muutma. kui ma seitse aastat tagasi kandida-, kandideerisin samale ametikohale, äh, rääkisin kolmel põhjusel mm, staatuse muutmise poolt, põhikirja muutmise poolt. ühest küljest Euroopa Liidu ja kodanike huvides muidugi oleks, oleks oleks äh, olnud vaja seda äh, muuta, aga äh, kaks minu ettepanekut on ka võetud arvesse, mul on väga hea meel selle üle, nimelt jagatud saladuse küsimus, artiklid kolm ja neli, mis võimaldab vastavalt määrusele tuhat nelikümmend üheksa vastavale artik-, artiklile ombudsmani tutvuda teatud informatsiooniga ja see ei ole minu välja mõeldud, seda on ju, äh, meetodit on liikmesriikides juba kasutatud, see on väga tähtis, see võimaldab tõesti garanteerida äh, selle, et kodanikud usaldavad ametit, äh, kui tõesti ei ole tegem-, kui administratsioon ütleb, et et haldusomavoli ei ole, siis ei saa seda uskuda, aga kui ombudsman seda kinnitab, siis võib teda uskuda ja liikmesriikides on ka juba võimalik olnud täheldada, et kodanike usaldus ombudsmani institutsioonide vastu on suurenenud ja veel oli mul üks ettepanek, seda ma täna muide ei teeks, aga ma olen jälginud parlamendis toimuvaid debatte selles samas küsimuses ja parlament otsustas, et see e, ei ole hea, nimelt see, see puudutas ombudsmanide pädevust ka seoses andmekaitsega. E, selle e, küsimusega võib siis oleks võinud otse Euroopa kohtusse minna, minu meelest nüüd alates Nitsa lepingust on Euroopa Parlamendil õigus pöörduda kohtusse ja mm, kohtus, kohtus siis vastavalt ombudsmani soovitustele ja parlamendi äh, pöördumisele äh, lahendatakse küsimus kuidas siis nii tohutut programmi ellu rakendada, see on tõesti väga suur tegevuskava, aga mina olen ambitsioonikas, kodanikel on õigus nõuda, et ombudsmanid oleks kohalikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil eh, palju tõhusamad, kindlasti on vaja, eh, on veel võimalusi palju ära teha kui mind ametisse valitakse, eh, seisab mul ees viis aastat. Eh, kõigepealt tahaksin eh, koostööd teha Euroopa teiste ombudsmanidega, kasutades ära kõiki erinevaid andeid. ma tean, tunnen neid palju nendest, ma olen neljateist aasta jooksul jälginud nende tegevust, ma tean, millised oskused neil on äh, seega tegemist on tohutult äh, hea meeskonnaga. teiseks ei saa äh, niisugust äh, põhjalikku programmi ellu viia ilma sünergiat tekitamata Euroopa Liidu institutsioonide vahel, ilma koostööta, tööta. seetõttu on vaja arendada kontakte ja samuti süvendada usku Eh, Euroopa ombudsmani ametisse. kui ma Belgia ombudsmaniks sain, siis eh, muide tundsin, et eh, ombudsmani peeti mingiks kontrolliks, teda ei armastatud sugugi, aga kui me selgitame, et me soovime midagi parendada, leida paremad haldusmeetodid, siis võidavad mõlemad pooled, kõik äh, sõltub koostöö filosoofiast ja minu jaoks muidugi ei ole äh, selle programmi elluviimine mõeldav ilma koostööta Ombudsmani ameti ja institutsioonide vahel. nüüd äh, koostööst petitsioonide komisjoniga tahaksin natukene hiljem rääkida, see, seda küsimust puudutasid mitmed sõnavõtjad ja mulle tundub ka, et ma vastasin sellele küsimusele, mis puudutas koostööd teiste institutsioonidega, öeldes, et see on eluliselt tähtis. härra Postinaarule tahaksin vastata inglise keeles, eks ole, te küsisite inglise keeles ja nüüd ütlen et, et kolmkümmend kuus protsenti pöördumistest puudutavad just informatsiooni andmisest keeldumist ja see on väga palju võrreldes liikmesriikide tasandiga, on sel-, selliste kaebuste osakaal palju suurem Euroopa tasandil ja kas see on murettekitav, ma ei ütleks, et murettekitav, aga kindlasti on see signaal selle kohta, et ombudsman muide nii, nagu ka neljateist aasta jooksul varem on tehtud, peaks eh, ikkagi jätkuvalt keskenduma eh, võitlusele suurema eh, läbipaistvuse eest, teda peaks toetama siis määrus tuhat nelikümmend üheksa. see ongi üks lahendus kodanike jaoks, kodanikud saavad kas kohtusse minna või ombudsmani poole pöörduda. Euroopa ombudsman, eh, ombudsmani amet eh, saab tagada suurema, see, selle, et kodanike jaoks on tagatud suurem läbipaistvus. kuidas nüüd eh, neid pöördumisi vähendada, mis on puudutanud süüdistust läbipaistvuse puudumises? seda saab kindlasti teha koostööga institutsioonide vahel. me peame jätkuvalt üle kordama, kui tähtis see on. aluslepingu artik-, artikkel üks ei ole sugugi juhuslik. võib-olla on teid negatiivselt, nega-, teile negatiivse mulje jätnud see, et öö, äh, lõhe kodanike Euroopa Liidu vahel on ikka veel suur, aga me peame mõtlema, kuidas seda vähendada. me saame seda teadlikkuse tõstmisega eh, saavutada, seetõttu on vajalik järjepidevat koolitust ja avatuse küsimus peaks olema koolituse keskmes ametnikud peavad teadma, kui tähtis on avatus, nad ei ole mitte e, selleks ametisse astunud, et Euroopa Parlamenti või oma institutsiooni teenida, vaid nad on kodanike teenistuses ja vastavalt ajus, aluslepingule on, ootavad kodanikud e, ametnikelt avatust, seetõttu peaks tõstma e, Euroopa ametnike teadlikkust Euroopa Liidu äh, ametnikke peab samas vaimus koolitama ka väljaspool Euroopa Liitu, see on jagatud prioriteet ja olukord on paranenud viimastel aastatel, aga ikka on veel võimalik palju ära teha ja teine võimalus siis oli koostöö, kuidas nimelt? nagu ma ütlesin proua Grönile, koostööd tuleb teha kõikide ametite vahel ma rääkisin ka Euroopa Investeerimispanga presidendiga. Te teate, nendega on seotud ähm, memorandum, mis puudutas kaebuste vastuvõtmist ja seetõttu on kõikide institutsioonide jaoks, ka tema asutuse jaoks, võtta avatus öö, äh, oma töö keskmesse teadlikkus, koostöö ja järjest ro-, ja jätkuvalt tuleb nõuda rohkem läbipaistvust. see aitab. ka mõned siduvad reeglid siis tuleks ellu viia, võib-olla ka sanktsioonid, mida siis teha vastata. et teie ju esitasite mitmeid küsimusi. ega ombudsmani maine ei pea kõige tähtsam olema, ega ei pea keskenduma ombudsmani tutvustamisele, eelkõige tuleb keskenduda eh, võimalusele, kodanike võimalusele pöörduda ombudsmani poole. see, eh, selline võimalus peaks olema palju rohkem tuntud. ja teine huvitav küsimus puudutas seda, kuidas tagada õiguste või võrdõiguslikkust. see on üks ombudsmani töö põhiosa, meie tahaksime, et kõikidest õigustest peetaks kinni. nagu ma ütlesin, ma olen jurist, olen võrdsuse teemal palju kirjutanud, see, selle teema käsitlus on tavaõiguses ja Mandri-Euroopa õiguses erinev, aga ma usun südamest ja olen seda teinud üheksa aasta jooksul oma töös, et riigiteenistuses või avalikus teenistuses ei saa oma tööd teha, kui me ei soovi tagada kvaliteeti ja võrdsust. mul ei ole siin aega pikemalt seda teemat arendada, aga see on mulle südamelähedane ja see on eluliselt tähtis avalikus teenistuses, kui ombudsman tahab kodanikke aidata. ma ei ole siiani veel kõnelnud ka korruptsioonivastasest võitlusest. ka see on ombudsmani töö väga tähtis osa, aga see on tähtis töö osa ka teistes institutsioonides Euroopa Liidus, nagu Olafis. nüüd tulen tagasi proua Gröni küsimuse juurde. mul on väga hea meel, et ombudsmani uus statuut annab talle õiguse pöörduda pädeva asutuse ametnike poole, kui on eh, teada, et on tegemist vastava ametniku korruptsiooniga. tuhat eh, riigiametnikku eh, võib-olla, võivad olla ausad, aga kui üks nende seast on korrumpeerunud, siis see määrib kogu kollektiivi mainet, kogu Euroopa Liidu äh, vastu tuntav usaldus võib selle tõttu kannatada saada, seetõttu peab väga valvel olema korruptsioonijuhtumite puhul. aga, aga peab vahet tegema kontro-, selle vahel, mi-, mis on äh, kontroll, vältimaks äh, korruptsiooni ja mis on korruptsiooni otsimine, et eelkõige on tähtis koolitus, et, et ametnikud äh, teaksid või oleksid kursis nende teemadega. ja nüüd vabadus ja turvalisus, nendega seotud küsimused arvatakse, et need kaks äh, kontseptsiooni on äh, teineteisele vastukäivad mõnikord arvatakse, et poliitikud eelistavad mõnikord ühte teisele. ja see on võimalik. vabaduse ja julgeoleku temaatika puhul peab Euroopa ombudsman jällegi väga valvas olema, valvas selles mõttes, et julgeolekut muidugi saab tagada, aga samas tuleb tagada ka kodanikuvabadusi ja see vastuolu on kehtinud juba sajandeid, ta jääb kehtima, aga ma soovin, et liikmesriikides ja ka Euroopa Liidu tasandil on olemas institutsioonid, kes siis kogu aeg järjekindlalt püüavad korrale kutsuda poliitikuid, et Äh, julgeoleku ja vabaduste küsimused oleksid tasakaalus. ja viimaks küsisite te minu käest ka vähemuste õiguste rikkumise kohta. ma tean, mis on rahvusvähemuse probleem, muide Belgias on väga palju vähemusi kolm vähemust. ja ma tean väga palju vähemusrahvustest. ja ma olen üheksa tööaasta jooksul alati püüdnud teha nii, et ka vähemuste õigusi austataks. aga muidugi äh, võib rääkida näiteks soolisest vähemusest, keelelisest vähemusest, puuetega inimestest. kõik need küsimused on minu tähelepanu all üheksa aasta jooksul olnud ja ma olen valmis nende teemadega tegelemist jätkama, kui mind valitakse. palun vabandust, härra Monet, te peaksite veidi kiiremini rääkima, kuna meil on vähe aega kuidas siis äh, kaebuste käsitlemise aega kiirendada, väga hea, et te selle küsimuse esitasite, sellepärast et äh, mul on väga palju mõtteid sellega seoses, kuidas äh, seda praktikas teha. kõigepealt ma tahan öelda, et tõesti, nagu ma varem ütlesin, juba on töötlemise aega lühendatud ja nüüd jõutakse juba kaheteistkümne kuuni kaebuste käitlemisel, praegusel hetkel on kolmteist kuud aga ma arvan, et me peaksime jõudma kaheteistkümne kuuni ja kaksteist kuud on see aeg, mis on sätestatud ka Euroopa Komisjoni kaks kaks kuus ja kaks kaks kaheksa protsesside äh, puhul. Äh, kaksteist on vastuvõetav aeg. kuidas selle eesmärgini jõuda? Äh, seda tuleks teha sel, sel moel, et me kasutame, nagu ma viimases punktis ütlesin, rohkem konsensusel põhinevaid lahendusi ja, ja lihtsustatud menetluskorda. ma olen seda teinud Belgias juba Äh, kui me kasutame kõige paindlikumaid, kõige lihtsamaid äh, menetluskorra mooduseid, võidame me aega, aega, mida teie ise ja teie personal saavad kulutada äh, kaebuste käsitlemiseks nii et me peame vaatama, kus on võimalik kõige kergemat teed pidi minna, kõige paindlikumat teed pidi minna, äh, mitte lähtuda ainult alati sellest klassikalisest uurimisprotseduurist, ma olen seda teinud oma koduriigis ja ma arvan, et seda on võimalik teha ka Euroopa Liidu tasandil. proua Auken vabandust, äh, vabandust, mitte proua Auken teie, vaid äh, proua Haakin, ma hääldasin pisut ebaselgelt. proua Haakin, teie esitasite mulle mitu küsimust. ma pole päris kindel, äh, kas ma esimesest küsimusest täpselt aru sain, kus te rääkisite uutest väljakutsetest ja klassikalistest õigustest ma läheksin kohe teise küsimuse juurde, kuna ma esimesest aru ei saanud. Euroopa põhineb kahel õiglussüsteemil, äh, Mandri-Euroopa tavaõigus ja, ja siis äh, anglosaksi äh, süsteem äh, ja mina leian, et need täiendavad teineteist, nagu ma ütlesin just äh, proua Hankisile äh,, ma ise olen äh, Belgias tegelenud võrdsuse küsimusega, õigluse küsimusega äh, ja püüdnud äh, seda anglosaksi mõistet omaenda riigi õigussüsteemi sisse viia ja pean teile kinnitama, et väga raske on olnud veenda parlamente, poliitikaid ja akadeemikuid selle vajalikkuses, aga ma leidsin, et tegemist on põhimõttega, mida võiks Äh, sisse viia ka meie süsteemi ja see oleks väga kasulik ja seetõttu ma, ma usun meie kahe õigussüsteemi teineteist täiendavasse äh, mõjusse ja mõnikord ma arvan, et me peaksime täpsemalt äh, paika panema, kuidas me neid mõlemaid süsteemi kasutame kaebuste käsitlemisel. Euroopas on meil praegu kolm ombudsmanide ja vahemeeste põlvkonda seitsmekümnendate 70 ombudsmanid Skandinaavia riikidest, äh, esimese põlvkonna ombudsmanid, äh, siis mm, äh, pärast diktaatorluse ja pärast sõja lõppu ombudsmanid. kõikidel nendel ombudsmanide kategooriatel on olnud erinevad kategooriad, erinevad käitumismoodused, erinevad kogemused ja kõik nendest on väga kasulikud, sest nad täiendavad teineteist. ma arvan, et ombudsman kes on äh, kogu Euroopa ombudsman, kus on kaks suurt õigussüsteemi, mis peavad toimima koos, peaks äh, kasutama ka kahte õigussüsteemi, nii et äh, tema töös need teineteist täiendaksid. milline oleks minu haldusomavoli definitsioon? kui härra Söderman, esimene ombudsman kahe tuhande, ma ei mäleta, mis aastal, aga ma kirjutasin talle tol ajal äh,, aga äh, ta, aga ma ei mäleta, kas see oli üheksakümne kuuendal, üheksakümne seitsmendal aastal võib-olla, äh, ta ütles alguses, et haldusomavoli peaks äh, katma äh, siduva sätte eiramist. juba neliteist aastat tagasi, kui ma talle kirjutasin, ei olnud ma temaga nõus. haldusomavoli peaks olema palju laisem mõiste. haldusomavoli peaks hõlmama ka nii-öelda pehmete, mittesiduvate eeskirjade äh, Äh, rikkumist, isegi siis, kui nad ei ole siduvad, nagu ma ütlesin, äh, äh, see ei tähenda mitte ainult seda, et haldusomavoli oleks, haldusomavoli oleks ainult õiguse rikkumine, see ei ole mitte ainult õiguse rikkumine ja seetõttu ma arvan, et me peaksime haldusomavoli laie, definitsiooni pisut laienikumalt rakendama. ja nüüd vastaksin ma küsimusele, mida te olete esitanud seoses petitsioonide komisjoni ja Euroopa Ombudsmani vahelise koostööga ma tahan väga selgelt oma arvamuse välja öelda. ma olen jälginud selle institutsiooni ajalugu selle sünnist alates ja ma arvan, et ombudsmani äh, härra Söderman kõigepealt, härra Diamandouros, koostöö petitsioonide komisjonidega, komisjoniga on olnud suurepärane ja on äh, läbi aastate kogu aeg paranenud ja ma ei kavatse siin kritiseerida mitte midagi, otse vastupidi ma arvan, et see koostöö on olnud äh, märkimisväärselt parem kui paljudes äh, liikmesriikides. ja see võib-olla, ja võib öelda, on isegi eeskujuks paljudele liikmesriikidele, liikmesriikide õigusvahemeestele. aga mida ma ütlesin ja nagu härra Bajali, proua Bajal Paljaditi äh, raport on samuti öelnud, äh, kui äh, küsimused, millega petitsioonide komisjon ja ombudsman tegelevad, kattuvad, siis me võiksime teha koostööd rohkem selleks, et topelttööd vältida. ja ma arvan, et me leiame üha rohkem neid toimikuid, neid juhtumeid, kus petitsioonide komisjon on kollektiivse Äh, organisatsioonile pädev, aga ombudsman on individuaalselt tegelenud äh, võib-olla selle küsimuse mõne osaga ja ma arvan, et selles valdkonnas me peaksime tegema koostööd, kui tegemist on siis äh, sama teemaga. proua Auken. proua Auken, te esitasite mulle väga tähtsa küsimuse väga äh, juriidilisest seisukohast tähtsa küsimuse. Euroopa ombudsman. Äh, Euroopa ombudsmani pädevusse kuulub hinnata Euroopa Komisjoni äh, töö hindamist ja artikli kaks kaks kuus ja artikli kaks kaks kaheksa kasutamist, rakendamist ja ta ei, äh, selles valdkonnas ei puuduta see mitte ainult äh, menetlust, vaid ka sisulist külge. Äh, me saame hinnata, kas komisjon on kasutanud õigesti ja piisavalt oma, oma pädevust, oma õigust. ma püüasin öelda, et ombudsman peaks teostama kontrolli selle üle, kas Euroopa Komisjon kasub oma õigust lähtuvalt artiklitest kaks, kaks, kaks, kuus, kaks, kaks, kaheksa Euroopa Komisjoni, Euroopa äh, Ombudsmani äh, memorandum seoses nende artiklitega ütleb selgelt, et Euroopa Ombuds-, Euroopa Komisjon võib kasutada neid artikleid, aga ei pea. ja seda võib kritiseerida. Äh, seda on kinnitanud ka Euroopa Kohus, nii et seda ei saa kritiseerida aga mina siinkohal tahaksin öelda, et mitte et ombudsman on juba seda teinud äh, tegelikult, äh, mida ma ette kujutan, äh, kui te olete ombudsmani raportit, siis te näete, et ombudsman on pädev mitte ainult menetlus küsimustes, vaid ka sisulistes küsimustes, lähtuvalt artiklist kaks, kaks, kuus. ja ma tahaksin siinkohal öelda, et ombudsman näiteks võib komisjonile öelda, et komisjon pole olnud öö, piisavalt äh, põhjendatud äh, oma valikus seoses äh, kaks, kaks kuue kasutamisega, sellega, kas kaks, kaks kuud kasutada või mitte. ja siin ma jõuan siis küsimuse juurde, mis on olnud teemaks Belgias, nimelt põhjendatus. õigusega pädevaks tunnistatud kogu kes võib õigust ka-, rakendada, ei saa õigust rakendada vastavalt oma voli, omavoliliselt õigust tuleb rakendada põhjendatult ja seda lähenemist on kinnitanud mitmed rahvusvahelised ja ka äh, riikide tasandi õiguslikud kogud. nimelt avaliku äh, halduse asutused selleks, et nad saaksid kasutada äh, ne-, neile antud õigusi, äh, peavad äh, tegema seda põhjendatult ja eeskirjadest lähtuvalt ja seesama on, äh, puudutab artiklit kaks, kaks, kuus, kaks, kaks, kaheksa, mitte ainult siis selles osas, kas komisjon on reageerinud kiiresti, piisavalt kiiresti või mitte, vaid samuti saame hinnata seda, kas neid artikleid on kasutatud põhjendatult, mitte põhjendatult või, või kasutatud kurjasti härra Salvrakas on ka läinud juba, aga ma vastaksin tema küsimusele sellegipoolest. tegelikult ma vastasin juba tema küsimusele muu jutu sees, öeldes, et teie komisjoni ja Euroopa Ombudsmani vahel pole mingisuguseid pingeid ja minu teada kõik need neliteist aastat ei ole olnud mingisuguseid pingeid ja nii tuleb jätkata ja koostööd tuleks veel tihendada, aitäh! Penso che possiamo aprire la procedura del catch di aitäh. ma äh, arvan, et nüüd on meil vaba mikrofoni aeg. praegu on äh, üks sõnasoovija. üks minut äh, siis äh, küsimuseks ja üks minut vastutuseks äh,. härra Epping, kui ma kuulasin äh, härra Manet raporti, siis mul jäi mm, mulje, et tegemist on nagu äh, reformiga nagu Obama. ma töötasin ja äh, ma olen töötanud härra Kallase kabinetis ja me olime mm, praktiliselt äh, ombudsmani vastand, aga äh, me soovisime tihti äh, häid lahendusi leida ja see ei õnnestunud. meil tegemist, teil on tegemist äh, tugevate institutsioonidega ja institutsioonide sees on äh, raske reforme läbi villa ja veelgi raskem on see väljaspoolt tulles. ma küsiksin, et millistena näete te oma rolli meedias? Ähm, äh, kuidas te tahate kuidas te soovite saavutada seda, et see, mida te teete, et see jõuaks meediakanalite kaudu kodanikeni, et kodanikud saaksid parema parema pildi teist ja oma, oma õigustest, et kui teid valitakse, siis ma soovin teilt, teile palju edu teie reformide läbiviimisel. härra Jaar, palun. see küsimus sobib kokku minu eelkõneleja küsimusega. ma arvan, et see läheb iseenesest nii, et kui see info levib ja äh, inimesed saavad teada, et ombudsman saab palju ära teha või, ja et neid võetakse tõsiselt, siis nad eh, esitavad ka kaebusi. aga enamasti inimesed arvavad, et sellel ei ole mõtet, see kestab liiga kaua, miks ma peaksin pöörduma ombudsmani poole. see nüüd eh, kõlab hästi ja seda on siin korduvalt öeldud, et oluline on, et kodanikke võetaks tõsiselt ja et eh, ei läheks liiga palju aega kaebuste lahendamisega, see on õige, aga minu küsimus äh, kõlab, et äh, mida tuleks äh, muuta seadustes, et kaebustele vastamine läheks kiiremini ja kas teil on vaja parlamendi abi? siin meie oleme teie sõbrad, ka meie siin petitsioonide komisjonis peame tegelema väga kiiresti kodanikel on õigus saada vastus ja neil on õigus saada adekvaatne vastus äh, sobiva aja jooksul. nii et küsimus on, et mida, milliseid muudatusi tuleks läbi viia, et seda saavutada? aitäh. jah, härra Epping, ma tänan teid küsimuse eest tundub, et minu programm on väga ambitsioonikas ja auahne, aga ma arvan, et me peame sellised olema selleks, kui me soovime selle, seda ametikohta pidada. ma tean ja ma ütlesin ka juba, et ma juba aastaid tegelen professionaalselt Euroopa institutsioonidega ja ma tean, kui tugevad need institutsioonid võivad olla, kui tegemist on reformide õõnestamisega jah, kindlasti on see nii. Euroopa tasandil on kohati institutsioone või Euroopa Liidu ametnikke, kes ei ole ilmtingimata muutuste poolt, see on õige. aga elu juba on kord selline nendes institutsioonides ja ka liikmesriigid tasandil on see ombudsmani jaoks äh, tavaline asi. ombudsman peab lihtsalt äh, tegema oma tööd, äh, soovima luua rohkem avatust, rohkem läbipaistvust ja seda ma olen üheksa aastat teinud ja me lihtsalt teeme oma tööd ja selge on see, et tulemused ei tule üleöö. ma olen õppinud olema väga tagasihoidlik, aga ka väga järjekindel ja yeah ja kangekaelne, see on ainus äh, võimalus äh, keskpikas perspektiivis äh, neid eesmärke saavutada. Need asjad ei käi üleöö. ja te esitasite ka teise küsimuse. Mm kuidas äh, ma peaksin enda ja oma kaastöötajate tööd äh, meediakanalites äh, kujutama. ma siin saan eeskuju võtta paljudest teistest ombudsmanidest Austrias, Itaalias, Hollandis ja mujal, kus on väga konkreetsed kokkulepped meediakanalitega selleks, et oma ametikohta tutvustada ma ei ütle nüüd, et ma ikka ja jälle korraldaks pressikonverentse, see ei ole minu soov. aga sellised äh, saated äh, riikide telekanalites või mm, piirkondlikes telekanalites, kus äh, kus lahendatakse konkreetseid juhtumeid, need on olemas härra Jaar, mul on küll ainult kolmkümmend minutit, kolmkümmend sekundit aega teile vastamiseks, ma olen teiega nõus, väga raske on lootusi ärastada, äratada, kui neid lootusi ei täideta, ma olen ma saan öelda, et mitte keegi ei ole perfektne ja et äh, väga mm, raske võib-olla. aga ma pean ütlema, et et äh, inimesed peavad lihtsalt ähm, teadma, et nad saavad min-, pöörduda ombudsmani poole ning samal ajal tuleb töötada välja programme, et podan-, kodanikud ei pöörduks ombudsmani poole asjades, ähm, mis ei kuulu ombudsmani pädevusse vaja on teha koostööd aitäh, härra Monet. sellega on meie kuulamine nüüd läbi. kõigepealt jätame teiega hüvasti ja siis meil on paar minutit aega oma istung, oma koosoleku lõpetamiseks Te teate, et meie komisjonil ei ole ei kohustust ega ka mm, pädevust äh, hinnanguid anda pärast seda maratonkuulamist. ja mm, pärast kuulamist me saadame parlamendi presidendile selle kuulamise protokolli, kus on kirjas kõik sõnavõtud. Äh, ja mm, kandidaatide äh, tutvustused ja kui rohkem sõnasoove või kommentaare ei ole, siis äh, võin ma selle koosoleku lõpetada